daamid ja härrad, alustame, kui tahate. Meine Damen und Herren, ich darf Sie alle ganz, ganz herzlich begrüßen. Ganz daamid ja härrad, tervitan teid südamlikult äh, siin täna pärastlõunasel kuulamisel, kuhu oleme kokku, kuhu oleme kutsunud külalised, keda ma tahan teile veel ka tutvustada meil Euroopa energiatarnekindluse küsimuses on meil alati olnud väga-väga huvitavad arutelud, pingelised arutelud, eriti pärast Fukushima katastroofi, eriti pärast seda, kui üks suurtest liikmesriikidest otsustas, et tuumaenergiat enam ei kasutata ja et hakatakse kasutama taastuvaid energiaallikaid. eriti just Saksamaa liitvabariik oli see milline partei, küsitakse saalist. härra Pütikhofer, kui te tahate seda veel kord kuulata, siis kristlikud demokraadid otsustasid selle minu partei, aga see ei tähenda seda, et mina nende arvamust jagaks, nii et äh, aga see ei huvita ju täna kedagi, nii et äh, lähme edasi. ma arvan, et mis puudutab äh, meie reserve energia varustamisel, siis meil tekib probleeme ja meil tuleb midagi ette võtta, sellepärast et äh, et äh, Põhja-Aafrikas ja ka mujal, kus me oleme tarninud, on ka probleeme. nii et äh, meil on vaja leida alternatiivseid allikaid fossiilsetele kütustele. meil on äh, olemas maagaas, selle puhul CO2 heitmed on väikesed ja neid on hästi alati hea, seda ka-, maagaasi on hea ühendada alternatiivsete energiaallikatega, kuid me teame, et energia, alternatiivsete energiaallikate puhul energia on kõikuv ja meil on vaja siiski kuidagi tasakaalustada seda tarvet ja me peaksime kasutama gaasi. kust me seda gaasi saame, nagu te teate, kuuskümmend protsenti gaasist tuleb äh, kolmandatest riikidest, mõned riigid on sajaprotsendiliselt impordist sõltuvad ja Norra, Venemaa ja Põhja-Aafrika on need kohad, kust gaasi tarnitakse ja me oleme alati siin öelnud, et me soovime sõltuvust kolmandatest riikidest vähendada, et meil tuleb midagi ette võtta ja sellepärast peaksime mõtlema selle peale, kas kildagaas oleks üheks võimaluseks. kildagaasi varud on Euroopa Liidus äh, kakssada kuuskümmend korda rohkem, kui praegu meil on maagaasi. meil on tehtud väga palju tehnilisi edusamme eelnevatel aastatel selleks, et seda gaasi toota, tegemist on meil kohapeal oleva ressursiga, kuid väga palju on ka kahtlusi selle gaasi kasutamisel, sellepärast et äh, see ei ole mitte alati ohutu. keskkonnakomisjon on oma arvamuse esitanud äh, ja väga paljud liikmesriigid äh, tegelevad selle küsimusega, sellepärast et neil on kildagaasivarud olemas ja sellepärast me otsustasime, et me peame selle küsimusega lähemalt tegelema me oleme terve rea eksperte siia kutsunud, neid on palju, see toob endaga kaasa selle, et meil on väga-väga vähe aega, sellepärast et äh, meil on aega poole kuueni. kõigepealt tervitan siin härra Bessoni, ka härra Karapuulat, härra Vooni, härra Howardit, härra Pestret ja härra Rainik, et ma loodan, et äh, hääldasin kõikide perekonnanimed õigesti, ütleb härra Roil kui mitte, siis parandage mind. kõigepealt annaksin sõna Rahvusvahelise Energiaagentuuri esindajale härra Chris Pessoole ja ma annan teile siis sõna, et alustaksite. tere, daamid ja härrad. ma üritan äh, oma slaidid käima saada And then in the folder in the middle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 niisiis, kohe on minu äh, slaidid ka siin ekraanil, tutvustaksin ennast, olen Kris Besson, äh, töötan rahvusvahelises energiaagentuuris. mul on palutud see teema sisse juhatada ja rääkida, milline on kildagaasi potentsiaal Euroopas. Äh, tugineksin kahele meie agentuuri trükis avaldatud teosele, üks avastati, avaldati möödunud aasta novembris ja Eh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta energiaprognoosi, prognoos, mis a, siis eh, kannab pealkirja Gaasikuldne ajastu, see avaldati selle aasta juunis ja selles eh, raportis me vaatame siis, millist rolli gaas järgmisel kahekümne viiel aastal maailma energiavarustuses võiks mängida ja see kahekümne viie aastane periood on see, mida me oma prognoosides tavaliselt käsitleme ja äh, gaasile osakaal kasvab sellepärast, et mittetraditsioonilist gaasi on praegu võimalik kergemini kasutusele võtta ja äh, ma tugineksin sellele gaasitsenaariumile, mida raportis käsitletakse, tahaksin öelda, et see ei ole võib-olla kõige tõenäolisem stsenaarium, äh, lihtsalt et Äh, seda stsenaariumit üritatakse igasuguste poliitiliste äh, meetmetega propageerida. kuna ma tuginen nendele kahele raportile, siis käsitleksin äh, rohkem olukorda kogu maailmas, räägiksin siis sellest, mis toimub Euroopa tasandil ja mõne sõnaga ka sellest, mis toimub Euroopas ja niimoodi võib-olla teeksin sissejuhatuse ka järgnevate sõnavõtjate jaoks. nii, vaatame, kas see asi toimib, näib, et mitte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 Äh, üritaksin kildagaasi defineerida ja ma tean, et mõned teised äh, kõnelejad satuvad õudusesse, kuuldes, mida ma räägin. niisiis, jutt käib gaasist, mis, äh, mida võib leida kivimite ladestutes, täpsemalt kiltkivis tegemist, mõned, mõned neist on jah, geoloogilises mõttes kivimid, kildkivimid, mõned mineraaloogiline, mineraaloogiline koostis on natukene teistsugune, igatahes on tegemist kivimitega, mis on äh, orgaanilise ainerikkad, seal on ka palju savi Äh, seega äh, väga väikese läbilaskvusega, seega gaasi on sealt väga raske kätte saada ja erinevalt siis traditsioonilisest gaasist nad, äh, need reserv, need maardlad on su suure ulatusega. ning see gaas on ka tihtipeale üsna tihe ja võib-olla kõige olulisem on see, et äh, kuni veel kümme aastat tagasi äh, ei peetud neid majanduslikus mõttes äh, otstarbekaks, sellepärast et horisontaalsete puuraukude abil ei olnud võimalik piisavalt gaasi kätte saada, aga nüüd tänu siis mitmeetapilisele hüdraulilisele purustamisele on neid gaase võimalik, seda gaasi võimalik kergem käsk-, kätte saada ma arvan, et ülejäänud kõnelejad ehk seletavad, mida see hüdrauliline frakkimine tähendab, mina seda seletama ei hakkaks. nüüd, kui äh, vaadata, äh, kui palju seda mittetraditsioonilist gaasi kogu maailmast on võimalik üldse äh, kätte saada, ma ei tea, kas te näete neid slaide väga hästi või ei, see sinine värv tähistab siis seda gaasi, mida juba toodetakse, kollane ja see teine, teine tulp viitab siis traditsioonilisele gaasile. ja, ja siin paremal pool tulbas siis te näete ka äh, mittetraditsioonilisi gaasiallikaid ja kildagaas on siis sellist lillakat, sinakat värvi ning äh, siis tahkegaas ja kivisöelademete metaan on mustaga tähistatud kõigepealt äh, siin äh, pealkirjas öeldakse, et äh, kasutusele võetavad või kättesaadavad mittetraditsioonilised ressursid. Gilda gaasivarud tegelikult ei ole väga hästi kaardistatud, me üldiselt teame, kus need kildkivikihid äh, on, äh, üsna tihti on, meil on äh, ka üsna hea ettekujutus sellest, kui palju gaasi seal see, sisaldub, aga me ei tea, kui palju sellest gaasist on võimalik kätte saada nüüd äh, meil on juba piisavalt äh, kogemusi, et seda kätte, USA-s näiteks, et seda kättesaadavust hinnata, aga maailma teistes piirkondades me peame suuresti piirduma oletustega nii et, et kui siin mainitakse väga suuri arve, siis äh, pidage meeles, et inimesed ei viita nende arvudega alati sellele gaasi hulgale, mida on võimalik kätte saada. nüüd, äh, milliseid järeldusi me selle kaardi põhjal võime teha? kõigepealt, et äh, seda mittetraditsioonilist gaasi on täpselt sama palju kui traditsioonilist gaasigi ja tänu uue tehn-, uuele tehnoloogiale on võimalik seda mittetraditsioonilist gaasi nüüd ka kätte saada ja seega me saame maailma gaasivarusid oluliselt suurendada suurendada. see peab paika ka Euroopas, siin on näiteks need tulbad, mis viitavad Ameerikale ja Euroopale, on enam-vähem sama su suured nii et, et tänu kildagaasile on siis nüüd meil olemasolevad gaasivarud sõna otseses mõttes kahekordistunud. nüüd Äh, vaatamata sellele, et gaasivarud on äh, kahekordistanud, on Euroopas gaasivarud ülejäänud maailmaga võrreldes siiski suhteliselt väikesed. siin äh, võite näid, näha siis, kui palju on neid kättesaadavaid gaasiressursse mõne, mõnedes Euroopa riikides ja siin on ka mõned sellised riigid, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid veel Äh, see ei ole lõplik äh, tabel, see tugineb raportile, mis äh, USA energiaministeerium mõned aastad tagasi, mõned kuud tagasi avaldas ja see on siis üks kõige hilisemaid hinnanguid siis kildagaasivarude kohta maailmas. siit on puudu paar, paar riiki nagu Hispaania näiteks, kus meie teada on ka väga suured kildagaasivarud aga oluline on siin see, et et kildagaasi on paljudes Euroopa riikides ja sama kehtib ka paljude teiste maailma riikide kohta. Nendes riikides on kildagaasi, kildagaas on geograafiliselt vähem kontsentreerunud kui tavaline gaas, mille suuremad, suuremad varud on põhiliselt Venemaal ja samuti Lähis-Idas. kildagaasi on palju rohkemates paikades ka Euroopa kohta peab see väide paika. nii, äh, siin on nüüd äh, pilt äh, kogu maailma kohta, mis siis võiks järgmist, järgmise paarikümne aasta jooksul juhtuda. tulevik on üha rohkem selle mittetraditsioonilise gaasi päralt ning kindlasti me eeldame, et mida, mida aeg edasi, seda rohkem meie gaasi tulebki just nimelt nendest mittetraditsioonilistest allikatest. nagu ma juba ütlesin, kildagaasi äh, teemat arutatakse praegu paljudes riikides ja nii et, et äh, ilmselt hakatakse seda riiki järgmise kahekümne, seda gaasi järgmise kahekümne viie aasta jooksul ka paljudes äh, riikides kasutama. Euroopa riikides Äh, äh, need äh, kasutamise määrad on siiski maailm, muu maailmaga võrreldes veel väga väikesed. aga ma tahaksin siin juhtida tähelepanu ühikutele, te neid summa, arve ilmselt ei näe, aga nad on siis antud siin miljardites kuupmeetritesse Euroopas ähm, on siis äh, selle traditsioonilise ja mittetraditsioonilise gaasi osakaal enam-vähem võrdne. praegune tarbimine Euroopa Liidus on kuskil viissada miljardit äh, kuupmeetrit ja äh, kui me kasutame nüüd nii traditsioonilist kui ka mittetraditsioonilist gaasi, siis peaks gaasi Euroopas jätkuma veel kaheksakümneks aastaks. nüüd, kui vaadata, mis on toimunud Euroopas, siis loomulikult kõige olulisem on üles leida need kildagraasi varud, aga tulevast tootmist mõjutavad siis need tegurid, mis siin on välja toodud, kõigepealt ähm, majanduslikud tegurid, kui palju seda gaasi on võimalik kätte saada, äh, siis nõudlus, keskkonnanõuded ja ka samas re reguleerimine. nüüd, mis puudutab äh, majanduslikku aspekti, siis inimesed usuvad, et USA-s on selline majanduslikult mõistlik äh, gaasi hind kuskil kuus dollarit miljoni Briti soojusühiku kohta meil siin Euroopas võib-olla kasutatakse rohkem küll kuupmeetreid gaasikoguste mõõtmisel. praegu on USA-s gaasi hind kuskil nelja dollari ringis. inimesed äh, vajavad siis selle mittetraditsioonilise gaasi tootmiseks ka äh, litsentsi ning äh, väga paljud äh, siis äh, kildagaasipuuraugud äh, to-, toodavad, nende tootmisega kaasneb ka väga palju vedelagaasi tootmist, mida müüakse siis toornafta hinnaga. ning seega need puuraugud ongi majanduslikult tasuvad, aga kui nad ainult gaasi toodaksid, siis nad seda ei oleks. nii et, et Eh, kindlasti Euroopas see gaasi hind on kõrgem kui USA-s, see on tingitud Euroop-, sellest, et selle majandussektori struktuur on palju, hoopis teistsugune, see sektor on väiksem, maaomandiõigused on teistsugused. kui palju kõrgem see hind on, seda me ei oska praegu veel öelda, võib-olla minu kolleegid oskavad sellele küsimusele vastata, aga võib-olla ka nemad ei oska teile arve esitada. igatahes eh, järgmise Äh, kuu, äh, kaheteistkümne kuu jooksul saame teada, katsepuuraugud äh, on Poolas loodud ning nende põhjal peaks siis saama andmeid, milline see gaasi hind peaks olema, et need puuraaugud ennast ära tasuksid. nüüd kättesaadavuse määr, see sõltub väga palju nendest kilkivimi ladestutest Äh, USA-s äh, me oleme neid ladestuid juba hästi tundma õppinud, äh, Euroopas tuleb seda veel teha. nõudlus, ei ole mingit kahtlust, ma hiljem näitan teile ka ühte graafikut nõudluse kohta, keskkonnaalastest määrustest räägin ka üksik- ja määrustest rää-, reguleerimisest räägin ka üksikasjalikumalt ja ma olen kindel, et ka teised kõnelejad käsitlevad neid teemasid. niisiis, kui rääkida nõudlusest, siis ei ole mingit kahtlust selle kohta, et äh, nõudluse kasv äh, leiab aset äh, kogu maailmas järgmisel kahekümne viiel aastal ja eriti kasvab see nõudlus arengumaades, Hiinas, Indias. siin ei ole midagi üllatavat. meil on siin erinevaid nõudluse kasvustsenaariumeid aastateks kaks tuhat kolmkümmend viis aga nagu te näete, nõudlus äh, suureneb mõnevõrra ka Euroopas. Äh, siin on siis konkreetselt slaid, mis näitab Euroopas. Äh, see sinine värv viitab siis sellele gaasi kuldajastusstsenaariumile ja siin on näidatud ka siis see, milline on impordi osakaal nõudluses ja nagu te näete, kas eh, import kasvab ja miks import kasvab, kuigi me siin prognoosime, et Euroopas hakatakse ka kildagaasi tootma, põhjuseks on, eh, seletus on siis sellel järgmisel mm, eh, pildil. niisiis, oluliseks küsimuseks on siin see, et et praegu ne,, need puuraugud, kust gaasi praegu toodetakse, seal tootmine järk-järgult väheneb ja äh, seda nii Euroopas kui ka mujal maailmas ja see tootmine väheneb jä, väga järsult ning äh, äh, loomulikult äh, gaasitootjad peavad jätkama gaasitootmist, nad peavad selle nõudlusega toime tulema, aga nad peavad ähm, asendama ka siis ammendatud maardlatest pärit toodangut. ning need maardlad hakkavad ammenduma järjest kiiremini Euroopas siis see hele sinine värv ja selline keskmist karva sinine näitab, et need maardlad, mis on, on palju väiksemad. Euroopas äh, kasutatakse väga palju just nimelt äh, traditsioonilist gaasi niisiis, kuigi Äh, kildagaasi äh, osakaal kasvab üsna kiiresti, ei suuda see ikkagi täielikult äh, kahandada ammenduvatest gaasimaardlatest pärit traditsioonilist gaasi ja seetõttu ikkagi import mängib Euroopas üha suuremat rolli nüüd, äh, mis puudutab äh, keskkonnamõjusid, siis sellest on väga palju räägitud, äh, massimeedias on seda teemat väga elavalt kajastatud, probleeme tõesti on mittetraditsioonilise gaasiga, selle meetodiga, mida kasutatakse gaasi tootmiseks, need horisontaalsed puuraugud ja hüdrauliline purustamine siin kardetakse seda, et veekihid võivad saastuda, et tootmises kasutatud vesi, mida sellega teha, samuti tuntakse muret kasvuhoonegaaside heitmete pärast, maakasutuse pärast. Äh, kidagaasi kasutamiseks läheb vaja väga palju puurauke ja see on USA-s väga suureks probleemiks, Euroopas võib-olla on olukord teistsugune me oleme Rahvusvahelise Energiaagentuuris seda olukorda äh, analüüsinud ning me oleme äh, Äh, avastanud, et kui kasutada äh, tootjate enda parimaid kogemusi ja reguleerivate ametkondade parimaid kogemusi, siis mõju keskkonnale on võimalik vähendada. USA-s seda küll alati ei ole tehtud. selleks, et parimaid kogemusi ära kasutada, siin on näha siis CO kahe heitmed, äh, kildagaas siis äh, Äh, siin on siis äh, näited, äh, palju on neid heitmeid, kui kasutatakse seda gaasi näiteks siis gaasi tootmise, energia tootmiseks ja gaasipõletites, nii parimate tavade puhul, nagu te näete, see heitmete hulk väheneb oluliselt. nii et, et siin äh, väga, väga olulist rolli mängib ka see, et ei lasta lihtsalt äh, äh, välja pääseda sellel gaasil, mida võiks ära kasutada. nüüd äh, ma olen jõudnud juba peaaegu oma viimase slaidini ja ma vabandan, et ma oma kõneaega ületan. CO2 heitmed gaasitootmissektoris Eh, inimesed eh, tihtipeale räägivad, et gaas on see, eh, et gaas aitab vähendada CO2 heitmeid, meie uurimused näitavad, et see tegelikult ei ole niimoodi, ma juhin tähelepanu erinevustele selle standardstsenaariumi vahel ja siis gaasi kuldajastusstsenaariumi vahel. CO2 heitmed siiski esinevad, sellepärast et me, nõudlus on suurem, me kasutame tuumaenergiat vähem ning Äh, palju vähem kasutatakse ka kivisütt, äh, sellel võib-olla on natukene tasakaalustav mõju, aga lõpptulemuseks on äh, see, et, et kui me kasutame siis gaasi nii palju kui võimalik, siis CO2 heitmed ikkagi ei vähene. nüüd mõne, paari nädala pärast avast-, avaldame me siis maailma energiaprognoosi äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta väljaande ja seal peaks olema siis ka juba eh, kõige viimased andmed siis gaasivarude kohta. ja võib-olla avaldame seal ka need eh, Poola eh, katsepuuraukude tulemused. aitäh ja annan nüüd sõna Eri edasi. suur tänu selle informatsiooni eest ja annan kohe sõna edasi meie järgmisele eksperdile, kes räägib meil ka tööstuslikest ja rahalistest kaalutlustest. esimene kõneleja on härra Karabula, kes on Oil and Mining PGNiG Polish Oil and Gas Company asepresident ja ma palun teid kõiki, meil on väga palju kõnelejaid, nii et me peame kõne ajast kinni pidama kümme kuni viisteist minutit kolleeg Pütikhofer soovib äh,, härra Pütikhofer soovib hiljem kõne, sõna saada, palun, te olete esimene meie kõnelejate nimekirjas, palun. daamid ja härrad äh,, suur tänu, et äh, võin teie ees esineda, mõned teist olid kahekümne seitsmendal juunil juba Poolas ja mul on väga hea meel täna siin teile oma ettevõtet tutvustada ja rääkida sellest, millised on meie kogemused kildegaasiga. tahan rääkida, mis on Begenik, see on meie e, ettevõte. me oleme väga tähtis e, e, gaasiettevõte, me teeme koostööd Gazpromiga, me salvestame gaasi. me ei ole enam üleminekufaasis, me oleme sõltumatu. me ei tegele enam gaasi ülekandega. me jagame gaasi oma kuuele ettevõttele, need on kõik sõltumatud. ja me oleme ka jaeturul ja me üle kuue miljonile Poola perekonnale anname gaasi. üle seitsmekümne protsendi ettevõttest kuulub ähm, riigile ja kakskümmend seitse protsenti aktsiatest kaubeldakse turul ja meie käive on üheksa triljonit äh, dollarit tahaksin rääkida teile siis meie kogemustest äh, kildagaasiga tööstuslikust aspektist. Stig-Anne Kristofsenile toetun selles osas, mida ta ütles kahe tuhande kümnendal aastal. ma ei räägi mitte rahanduslikkusest läbiviidavusest ja kildagaasi tasuvusest, see oleks minu ettekande viimane osa kuid ma alustaksin kõigepealt keskkonnakaitse aspektist. me teame, et on kõhklusi, kuid on väga tähtis äh, üldsusega dialoogi pidada ja teha seda õigesti ja meie ettevõte on seda teinud, jah, me äh, kaheksateistkümnendal juulil kahe tuhande kümnendal aastal esimest korda viisime Poolas läbi hüdraulilise kivimite purustamise, kuid tulemused ei olnud väga head, aga me ei loobunud oma kavatsustest. kaheksateistkümnendal septembril kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Lubotšino väljal me olime esimest korda edukad, meil oli võimalik pärast puurimist ka tõesti gaas kätte saada Rebecca Resources on teine ettevõte, mis äh, tegeleb samamoodi kindagaasi tootmisega, ka nemad on äh, frakkinud. nii et meil on nüüd kümme puurauka, millega soovitakse, äh, millega soovitakse kildagaasi tooti ja kolmes on juba frakkimine läbi viidud. huvitav informatsioon on see, et me kohalike omavalitsustega teeme koostööd, meil on erinevad mitmed kohtumised toimunud, me räägime kohalike inimestega, me räägime omavalitsuste juhtidega, räägime talunikega, kellele kuulub see maa, mille me neilt ostame, mida me neilt rendime. Te näete siin kolme pilti nendest kohtumistest, me selgitame nendele inimestele, mis me teeme anname neile väga palju informatsiooni selle kohta, kuidas hüdrauliline kivimite purustamine toimub. ja kui neil on küsimusi, siis me oleme alati valmis neile küsimustele vastama, sest pärast meie viimast kohtumist kahekümne seitsmendal juunil sellel aastal korraldasin Marko Voola kohtumise nimelt aasta pärast seda esimest vrakkimist me tulime kokku selleks, et kohalikule omavalitsusele näidata, kuidas me uuesti taastasime maastiku, kus me olime äh, vrakkinud ja me läheme alati tagasi nendesse Poola regioonidesse, kus me oleme tegevad olnud. seitsmendast üheksanda septembrini oli meil Grenitsas veel üks kohtumine, kus me näitasime üldsusele neid erinevaid äh, vahendeid, mida me kasutame nii kaevandamiseks kui ka vrakkimiseks kahekümne üheksandal septembril oli veel üks äh, kohtumine Lubotšino väljal, kus me jällegi üritasime näidata kohalikele, kohalikele inimestele, mida me järgnevatel kuudel kavatseme seal teha, ehk et kuidas me siis horisontaalselt seda puurimist läbi viime. kui Poolas küsiti, kas toota või mitte toota kildagaasi, siis vastus oli järgmine. üldiselt et seitsekümmend kolm protsenti vastanutest oli kildagaasi tootmise poolt. jah, aga otse loomulikult äh, tuleb küsida ka küsimus, mis saab siis, kui minu kodukandis hakatakse tootma, sest siis väga paljud ütlevad, et ei, ei, et minu tagaaias küll ei tohi aga samas Poolas viiskümmend kuus protsenti inimestest vastas, et mul ei ole mitte midagi, kui ka minu koduaias hakatakse kildagaasi tootma ja see oli meie jaoks väga julgustav tulemus. otse loomulikult tuleb rääkida ka tehnoloogiast äh, ja tehnilisest teadmisest ja kahe välja puhul siin me näeme, et meie ettevõte kasutab kõige paremat kasutada olevat tehnoloogiat. Äh, mõlema hüdraulilise purustamise puhul oleme me tõesti saanud ekspertide toetuse nii kahe tuhande kümnendal aastal kui ka kuu aega tagasi. Äh, Halliburton, äh, üks Saksa firmadest, tuli kohale ja aitas meil selle keemilise lahusega hüdraulilise purustamise läbi viia. me kasutasime tuhat viissada, tuhat kuussada kuubikliit-, kuupmeetrit vett ja kogu vrakkimine kestis kakssada kümme minutit, kõik toimus vastavalt kavadele, kõige ja ka vastavalt parimatele kogemustele, teadmistele, meil ei olnud mitte mingeid probleeme. ja see vrakk rääkimine, mis Marko Voolas aasta tagasi läbi viidi. seal oli kohal ka Poola keskkonnaminister, nad tegid midagi, mida tavaliselt pole vaja. Nad äh, tahtsid äh, teostada järelevalvet, et olla kindel, et kõik oleks õigesti läbi viidud, et kõike tehaks, tehtaks nii, nagu on vaja nii et äh, pärast seda Poola keskkonnaministri auditit oli selge, et me tegime kõike vastavalt seadustele ja veel tuleb öelda, et meil on Poolas sada kolmkümmend äh, seadust ja määrust, millega reguleeritakse gaasi tootmist. meil on kaevandusseadus, mis erineb teistest äh, seadustest, äh, näiteks eriti USA ja Kanada kaevandusseadusest kuid tahan öelda, et meie tegevuse kohta viidi läbi audit, me peame kinni kõikidest seadustest ja määrustest, mis meil Poolas on kaevandustegevuseks. siis on väga tähtis rääkida ka äh, tööstuslikust poolest ja tehnikast. võib-olla tuleks öelda, et et vrakkimise tehnoloogia on tõesti väga keeruline. me kasutame väga suurt survet, me eh, kolmesaja kuuekümne paarilise rõhu all pumpame vett, aga me oleme Poolas harjunud kasutama kõrget tehnoloogiat. Poola toodab heeliumit, see on ainus riik Euroopa Liidus, meie riigis Odolanovis toodetakse heeliumit, me kasutame väga madalat temperatuuri, nii et kui keegi kahtleb meie tegevuses, siis me tõesti oleme võimelised hüdraulilist purustamist läbi viima. me oleme üle kolmekümne aasta töötanud äh, madala temperatuuriga kaevandamisega ja me oleme väga-väga tähtis tegija heeliumiturul ja üldse, kui räägime heeliumit, siis on maailmas üldse ainult seitse riiki, mis võivad väita, et nad toodavad heeliumit ja Poola on üks nendest riikidest. nii et äh, me tõime, kokkuvõtteks öelda, et me tõesti oleme teinud esimesed sammud, me lõime konsortsiumi, kuhu on kaalut-, kaasatud ka Krakowi Tehniline Ülikool, ka Varssavi Tehniline Akadeemia äh, ja Krakowi Tehnoloogia Instituut. miks? sest me tahame edasi areneda, me tahame veelgi rohkem teada saada ja loodetavasti varsti on meil võimalik osaleda programmis, kus me kaasame ri-, programmid teistest riikidest. ja meil on võimalik seda programmi otse loomulikult läbi viia tänu Euroopa Liidu toetusele siis mis puudutab neid teenusepakkujaid, ettevõtteid, on täiesti selge, et meil ei ole piisavalt äh, neid puurtorne. ja me oleme nüüd alustanud ka puurtornide tootmist Poolas. siis järgmine asi, majanduslik külg. vaadakem numbreid, kõigepealt öeldi juba, et Gilda Kaas tõi pöörde endaga kaasa USA-s. vedeldatud gaasi importimisel USA-s äh, USA tootis väga palju, üle neljasaja kolmekümne miljoni kuupmeetri ise, aga väga palju äh, toodi veel ka sisse. hind oli kõrge, sellepärast USA ütles, et me ei ole nõus äh, kaksteist, kolmteist äh, dollarit äh, kuupmeetri kohta nõus maksma ja siis te nägite, mis juhtus, kui hakati kildagaasi tootma. mu kolleeg juba mainis, et kuus dollarit miljonit BTU tootmiseks, selle British Thermal Unity tootmiseks on praegu hind ja me näeme praegu, et äh, et hind langes, nüüd vaadake seda oranži joont, see on Jaapani oma. siin ei ole vaja kommenteerida, näete, et vedeldatud gaasi hinnad langesid, kuid seda ainult ajutiselt kahe tuhande kaheksandal aastal kriisi tõttu. jah, siis tuleb mõelda ka, mis toimus pärast Fukushimat ja maavärinat. aga vaadakem ennem seda Gazpromi osa. kui me räägime hindadest, siis tuleb siin vaadata seda vertikaalset joont, see on üheteistkümnes märts, siis kui Jaapanis toimus maavärin. ja siis vaadake perioodi kuni kolmeteistkümnenda märtsini, mis juhtus, see roheline joon, veeldatud gaasi hind oli üksteist dollarit ja see tõusis kuueteistkümnele dollarile ühe päevaga viieteistkümnendal märtsil, paar päeva pärast maavärinat hind tõusis ja te näete siin seda väga hästi. siin on näha ka hinna arengut tuleviku jaoks kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. seda on võimalik paika panna tänu ICE-ile me näeme, et äh, Saksamaa turgudel arvatavasti järgnevatel aastatel on ka hind üle viieteistkümne euro ja uues ja Ühendkuningriigis umbes kümme eurot, aga te näete USA-s Henry Hub kauplemisplatvormil, seal toimub äh, müük ja te näete, et hind on kõigest kuus eurot, kuus dollarit, vabandust. nii et te näete, et vahe USA ja Euroopa vahel on kahekordne ja see on midagi, mis nõuab meilt, et me tõesti kildagaasi üle järele mõtleksime. me näeme hinnakõikumisi, mida varem polnud. gaasi hinnad olid varem hoopis teistsugusel tasemel. tulen tagasi Jaapani juurde, nagu ma mainisin jaanuaris, veebruaris kui meil oli kriis Jaapanis, Euroopas, Ühendkuningriigis, Koreas ja me näeme, et hind oli kümme dollarit. nüüd näete Mitsubishi Corporationi äh, slaidi siin, nad teavad, millest nad räägivad. kahekümne esimesel septembril nad ütlesid, et äh, kuusteist dollarit MMBTU kohta on see hind ja see oli ennustus ja, aga tegelikult oli see seitseteist ja pool, nii et kuue kuuga on olukord äh, dramaatiliselt muutunud ja nüüd me võiksime endalt küsida, kas me tõesti saame lubada endale selliseid hindu. Jaapan võib-olla tõesti, sest see on rikas maa, aga Poola kindlasti mitte, sest meie ei ole rikkad, meie ei ole veel rikkad. jah, hinnad, hinnad, aga peale hindade tuleb rääkida ka nõudmist. siin mainiti juba, et on väga suur lõhe. mis juhtub siis, kui nõudmine gaasi järele tõuseb, sellepärast et äh, energiavajadus Euroopas tõuseb. kuidas me kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal selle lõhe täidame? kohe kindlasti kildagaas ei ole ainsaks lahenduseks, kuid äh, andkem talle võimalus, andkem kildagaasile võimalus, kasutagem seda energiaallikat, mis on meil siin ähm, olemas. ja see ei puuduta mitte ainult Poolat, me oleme näinud siin Poola numbreid, me teame, et äh, ka Prantsusmaal on kindagaasivarud olemas, kuid viimastel nädalatel teatas ka Ühendkuningriik, et ka neil on väga suured varud. tänu siis kvadrillale oleme sellest teada saanud. nii et andkem kildagaasile võimalus. vaadakem nüüd seda analüüsi siin. Chevron vastavalt McKenzie analüüsile näitab palju kildagaas maksab äh, Poolas, kaheksa dollarit, võib-olla ka natukene palju ja maht oleks vast nelikümmend miljardit kuupmeetrit, võib-olla äh, kogu euros on võimal-, kogu Euroopa Liidus on kakssada neljakümmend äh, miljonit kuupmeetrit toota aastani kaks tuhat kakskümmend, me ei hakka võistlema äh, Äh, võistlema Venemaaga, me ei võistle alternatiivsete energiaallikatega, tuuleenergiaga, päikeseenergiaga. me lihtsalt üritame kindagaasiga selle lõhe täita, peale selle on muidugi võimalus anda ka teistele energiaallikatele võimalus. räägiksin natukene ka poliitilisest aspektist. aeg on kohe läbi saamas. meie siin Poolas alustasime väikese, väikese kampaaniaga, milleks on lootuse leek on selle kampaania nimi. me alustasime selle kampaaniaga eelmisel kolmapäeval, me oleme kogunud üle kuueteist tuhande allkirja inimestelt, kes paluvad meilt ja riigilt, et ei tehtaks mitte midagi, millega peatatakse kildagaasi otsimine ja kaevandamine Poolas. ja siis nüüd äh, rahalised kaalutlused viimane analüüs, mis avaldati, see on Ford Fouri analüüs, see on kõige tähtsam kauplemisplatvorm USA-s. siin on üheksa triljonit kuupmeetrit gaasi toodetud, väga palju töökohti on loetud ja kuna aega ei ole, siis näitan lihtsalt teile ruttu neid slaide. finantskaalutlused. kui vaatan kahe tuhande kolmekümnendat aastat ja mõtleme, et Euroopa impordib suure tõenäosusega kakssada nelikümmend üks miljonit kuupmeetrit gaasi, mis ja seda umbes kümne USA dollari eest MMBTU eest, siis äh, me anname üheksakümmend kaheksa koma neli miljardit USA-d, USA dollarit äh, välja. ja kümme dollarit kuupmeetri eest ja kui me selle hinnast ostame, siis kolm koma viis triljonit dollarit me lihtsalt äh, kulutame ja saadame siis Euroopast nii-öelda välja. meil tuleb parandada energiavarustuskindlust ja tagada töökohad ja majanduskasv, nii et majandus on üks asi me peame tõesti endale ja Gilda Gaasile andma võimaluse. suur tänu, järgmine sõna, kõneleja on härra Voon, kes on Ühendkuningriigist Codrilla Resources Limited ettevõtte peadirektor, tegevdirektor Äh, aga palun pidage kõneajast kinni, kõnelejad, muidu viimased ei saa lihtsalt sõna, nii et härra Voon, teil on teie kord. mina olen Erik Voon, olen siis Gorilla Resources Limited tegevdirektor, räägin kõigepealt natukene meie ettevõttest ja siis räägin mõnedest asjadest, mis meie meelest on äh, Äh, või inimeste meelest on äh, takistuseks arengule ja räägin siis ka majanduslikest mõjudest, mis selle arenguga võivad kaasa tulla. Quadrilla Resources on Ühendkuningriigi ettevõte Lichfieldist, Staffordshire'st, loodi meid kaks tuhat seitse ja me oleme Ühendkuningriigis kolm puurauku puurinud, praegu puurime kolmandat, äh, meie maardla äh, ettevõtetele on antud litsents kuue tuhande viiesaja kilo, ruutkilomeetri peale üle terve Euroopa, me oleme integreeritud ettevõte, mis tähendab seda, et meil on oma puurimis, frakkimis ja proovide võtmise teenused. Äh, nüüd siis natukene nendest, millised on meie meelest äh, arengutakistused. nagu varem juba öeldi, on neid, on, et meil on tehnoloogia puudust ja infrastruktuuri puudust, äh, meie asustustihedus Euroopas on hoopis teistsugune kui Põhja-Ameerikas, tehnoloogiat ei ole veel testitud, frakkimistehnoloogia eriti, loomulikult keskkonnamõjud Euroopas on teistsugused ja kuna on ka tekkinud vääritimõistmist, ei ole avalikkuse seas väga suurt toetust kildakivile eh, ja teiseks arvatakse, et võib-olla ei ole ka piisavalt gaasi selleks, et eh, seda arengut alal hoida. mida me oleme teinud siis nende probleemide eemaldamiseks, eh, varustuse puudumine, meil on nüüd oma, oma puurid, puurkaevud, osad nendest on äh, Euroopas, mõned Kanadas äh, ehitatud, äh, läks kuskil poolteist aastat selle jaoks, see, et meil on oma vahendid ja seadmed ei pea me, ei ole me sõltuvused, sõltuvad teistest tarnijatest, hoiame kulusid kokku ja me saame oma seadmeid liigutada ühest kohast teise ja ja oma tööde kalendri panna paika nii, nagu meile kõige sobivam on Äh, Poolas või Ühendkuningriigis või Hollandis, ükskõik kus kohas äh, me oleme tööd alustanud, äh, on kiiresti võimalik siis seadmed kohale tarnida. ma olen rääkinud väga suurte äh, frakkimisseadmete tootjatega ja, ja nad juba tõesti siis ka Euroopa jaoks on valmis tootma. see on meie puurtorn ja platvorm Ühendkuningriigis, kui te ei ole näinud, kuidas see välja näeb see mast äh, on äh, vähem kui kolmkümmend meetrit kõrge äh, ja siin veel üks pilt frakkimisseadmetest. üks, mis võib-olla siin huvi pakub, on see, et üleval on see sinine rida, need on veetangid. see on natukene teistsugune frakkimisprotsess kui Põhja-Ameerikas, Euroopas nimelt ei ole suuri veekogusid, me peame kõik panema äh, paakidesse, äh, kinnistesse paakidesse, äh, mida me siis kasutame frakkimisel. ja siin te näete, et on kuus frakkimisseadet, millel on tohutu hobujõud taga üks, millest veel palju räägitakse Euroopaga kontekstis, on asustustihedus Euroopas, see muidugi on äh, siin märksa suurem kui Põhja-Ameerikas, küsimus sellest, et kuhu need puurkaevud panna, kuid äh, moodne tehnoloogia ja praegused puurkaevud tähendab seda, et äh, meil ei olegi väga palju ruumi vaja, on vaja ainult ühte kohta, kus on mitu puurkaevu, meie puurtornid vastavad täiesti nõuetele, nad on vaiksed ja, ja nii-öelda madala profiiliga me võime eh, kahesaja viiekümne meetri kaugusel juba puurida ilma eh, eri, eriliste helikindlate seinte vajaduseta. Eh, see on meie platvorm Ühendkuningriigis, üks nendest esimestest, nagu te näete, väga palju ruumi ei ole vaja ja siin ka asustusega ei ole nagu konkreetselt probleeme see, seda näidatakse, seda pilti ka kogu aeg, nimelt kriitikud näitavad seda pilti ja ütlevad, et kogu Euroopa läheb pärast välja selline, kui me laseme sellel kildagaasi puurimisel edasi minna, see ei ole isegi üldse mitte reaalsusele lähedalgi. isegi kui oleks võimalik Euroopas niimoodi äh, puurtöid teha, ei oleks see majanduslikus mõttes sugugi rentaabel sellepärast et nelisada, viissada tuhat eurot läheb maksma praegu see, et, et üldse puurkaev puurida, me ei saa ju teha neid äh, lõpmatuseni. ja seega need äh, puuride alad äh, on väga piiratud. nii pa-, siin on pilt Ühendkuningriigist. vaadake siia slaidi keskele. kahjuks kõneleja ütleb, et ta ei saa täpselt näidata, kus see on üleval vasakul pool on see puur, puurimisala ja siis veel, ja siis veel paar sellist kaevukoht, puurkaevukohta. see on siis see, kuidas need tegelikult välja näevad, need alad, nad on kolm kilomeetrit üksteisest eemal ja horisontaalsete puurkaevude puhul võiks need vahemaad olla veelgi suuremad veel üks äh, teema, millele ikka ja jälle viidatakse, on see, et ähm, äh, kivide purustamine on uus ja ja läbi proovimata tehnoloogia, tegelikult on seda tehtud juba kuuskümmend aastat Ühendkuningriigi, Ühendkuningriigis äh, ja Hollandis tehakse seda väga palju juba aasta, kaheksakümnendatest aastatest alguse sai see Ühendriikides äh, ja öeldakse, et jah, et see kivi purustamise süsteem oli hoopis teistsugune tollal kui praegu, me täpselt ei tea, kuid tegelikult põhimõtteliselt on see tehnoloogia sama kui kaheksakümnendal, üheksakümnendal hüdraulilise frakkimise kohta on tehtud uuringuid, ähm, keskkonnakaitseagentuur, äh, Põhjavee äh, kaitsenõukogu ja riikide nafta- ja gaasikomisjon on ka seda uurinud ja nad ei ole leidnud mitte mingisuguseid põhjuseid, miks keskkond peaks olema ohus tänu sellele. Äh, ülemisel pildil on üks esimesi äh, äh, frakijaamu, kus mina kunagi käisin. siin kasutati mitmefaasilist siis kemikaalidega äh, kemikaalidega vett või kõrgsurvevett ja, ja, ja, ja see alumine pilt on üheksakümne teisest aastast Ühendkuningriigist, kus ka me näeme seda, et et seda tehnoloogiat on kasutatud juba väga kaua, see ei ole absoluutselt uus. palju räägitakse keskkonnamõjust, et Euro-, aga Euroopas tehakse mõnda asja teistmoodi kui Põhja-Ameerikas, mõju muidugi pinnasele ja kui peaks tekkima mingisuguseid äh, lekkeid, siis see võib äh, reostada põhjavee aga kõik meie äh, puurjaamad on äh, piiratud äh, ja kaitstud, on tsementeeritud ja nii edasi, meil ei ole võimalik ei ole võimalik seega, et põhjavesi reostuks ja veel mida Ühendkuningriigis teeme, on see, et me pidevalt äh, seirame ka pinnast äh, selle jaama lähedal selleks, et äh, olla siis kindel, et mitte mingisuguseid lekkeid ei ole tekkinud. pinnase kaitses ja põhjavee kaitses kõige olulisem on tegelikult see, milline see puurauk välja näeb, see ei puuduta üldse tegelikult seda hüdraulilist purustamist enamus nendest puuraukudest on loodud Euroopas meil on äh, kolm äh, äh, šahti, mis, šahti tüüpi, ähm, see on siis pinnasevee jaoks vahepealsed ja, ja tootmisšaht, nii et alati on kaks taset, enne kui jõutakse siis sinna kõige ohtlikumatesse kihtidesse ja loomulikult äh, avalik arvamus on ka meie jaoks tähtis, väga paljud inimesed üldse ei teagi, millest me räägime ja sellepärast me oleme alati oma veebileheküljel hoolt kandnud selle eest, et me kõike äh, äh, kõrgsurvevees kasutatud kemikaalid oleme üles reastanud, me oleme reastanud ära nii frakkimisel kui ka puurimisel kasutatavad kemikaalid, näitame seda, et need ained on kõik saanud keskkonnakaitseorganisatsioonide Äh, keskkonnaametite äh, tunnustuse ja oleme teinud äh, koostööd ka kohalike kogukondadega. me nii-öelda korraldame ekskursioone inimestele oma platvormidele nii Ühendkuningriigist, aga ka väljastpoolt on tulnud kohalikud talunikud, keskkonnaorganisatsioonid on meid külastanud ja nii edasi näitame kõikidele nendele gruppidele seda, mida me teeme ja millised turvameetmed on kasutusel. palju räägitakse ka sellest, et, et kildagaasi tootmiseks kulub väga palju vett, aga kui me vaatame üldiselt tavapäraseid energeetika tootmise äh, meetmeid, siis tegelikult äh, kulutavad nad palju rohkem vett, äh, Äh, näiteks äh, söetoot-, läbi söetöötmise või või tuumajaamades kaelutakse palju rohkem vett kui, kui meie platvormidel ja väga paljud arvavad, et kui kui viia läbi frakkimine, siis äh, kasutatakse aastaid kogu aeg rohkem ja rohkem vett, kuid tegelikult kasutatakse seda ainult ühe korra. vett kasutatakse ainult väga lühikesel perioodil väga pikaks puurimiseks ja, ja seda vett on võimalik ka taaskasutada, sellepärast et selle vee eh, nii-öelda ladustamine on väga-väga kallis, nii et me pigem hoiame raha kokku ja peaaegu sada protsenti, kui isegi mitte sada, eh, sellest eh, puuraukudes kasutatud veest me taaskasutame. ja siis veel nii-öelda öko tagasivool pärast frakkimist äh, Äh, saame me koheselt äh, leegi äh, tekitada ja ja meil on ka lihtsam gaasi era-, eraldada veest ja, ja tagasivoolu faasis siis kiiremini saame takistada seda, et gaas jõuaks atmosfääri, me ei taha, et tekiksid sellised lekid, meie eesmärgiks on ju see gaas maha müüa, nii et me tahame, et nii vähe kui võimalik läheb korstnasse selles mõttes veel paar pilti meie leheküljelt, see on siis äh, tabel selle kohta, millises mahus milliseid kemikaale me kasutame. ja siis äh, on siin äh, veel pilt põhjavee kihilademe mõõdikust ja veel üks, siin on see ähm, eraldamismasin ja, ja teraspaagid äh, ja siis äh, on äh, pilt sellest maardlast, kõik, mis kui Äh, näiteks sajab vett, siis me kasutame äh, vihmavee ära selleks, et kui sajab vihma, siis me kasutame vihmavee ära selleks, et äh, et kasutada seda oma pumpades, ühesõnaga kõik, mis, mis seal on, seda me kasutame. räägitakse ka sellest, et meil ei ole piisavalt varusid, sellepärast ei tohiks olla mures, sellepärast et me tegime ühe väga nii-öelda laialivalguva prognoosi äh, me leidsime, et vähemalt Ühendkuningriigi ühes konkreetses piirkonnas on juba ainuüksi kakssada DCF äh, ühikut äh, gaasi ja muidugi äh, selle väljapumpamise mahud on ilmselt väiksemad, me ei tea, kui suur see pea, saab olema, aga me peame oma puurauke veel testima, kui palju nad suudavad üldse tootada, toota. me oleme suhteliselt enesekindlad äh, nii et meil on suhteliselt hea ülevaade selle kohta, milline see võiks tulevikus välja näha. nüüd äh, siin on kaart selle kohta, kus on meie äh, tööala Ühendkuningriigis, need sinised joonid on seismilised äh, jooned, mida me kasutame siis selleks, et arvutada, kui palju võiks seal seda kildakivi, kildakivigaasi olla Regeneris Consulting ettevõte äh, korraldas meie jaoks äh, tulususuuringu äh, kogu meie projekti jaoks, vaatlusel oli nelisada puurauku, ehk teisisõnu nelisada platvormi, mis ehitati üheksa aasta jooksul, kaksteist puurtorni ja, ja tuli välja sellest uuringust, et me anname tööd viie tuhandele kuuesajale inimesele hooajaliselt, tähendab, kui me räägime aastatest ja prognoosidest, siis ilmselt eh, kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat üheksateist saavutame oma tipptoot-, tippmahud ja ilmselt anname riigile maksudena umbes kuus kuni seitse miljardit eurot, me tahame praegu eh, hoiduda see, eh, või me tahame, et valitsus aitaks meil seda tehnoloogiat välja töötada selleks, et me pärast maksurahana saaksime selle riigile tagasi anda me teame, et äh, on üsna mitu kohta, kus me saame turvaliselt äh, puurida seda gaasi. Äh, siin näete et äh, meie esimene puurtorn Ühendkuningriigis oli suletud puurtorn, seda leekide siin väga hästi ei näe, aga see leek on seal olemas. Ähm, äh, me saame, me loodetavasti tulevikus täpsemalt siis prognoosida, kui palju nendest puurtornidest on võimalik gaasi saada ja kui palju meil on võimalik gaasi toota. suur tänu! suur tänu, suur tänu kõikidele sõnavõtjatele. nüüd tuleb meil siin natukene istumisjärjekorda muuta, sellepärast et äh, kolm järgmist kõnelejat äh, saavad siin üleval koha ja eelnevad kõnelejad peavad lahkuma. verlieren wir auch mal Zeit. Okay. Ja. Darf noch mal bitten wirklich, dass jetzt alle ma palun, et te tõesti üritaksite nüüd kinni pidada sellest kõneajast, milles me eelnevalt olime kokku leppinud, sest te näete, et meil muidu ei jätku aega küsimusi esitada, ma ei taha siin lihtsalt teiega kurjustada, aga kuna olime lihtsalt eelnevalt kokku leppinud ajast, siis ma palun, et te sellest kõneajast ka kinni peaksite nüüd on meil siin kolm kõnelejat, kes räägivad pigem äh, tulevikutehnoloogiatest, arengupotentsiaalsed ja arengupotentsiaalist, siin on kolm härrasmeest äh, meil kutsutud, kes esitlevad äh, otse loomulikult täiesti erinevaid seisukohti, kõigepealt härra Robert Howard, kes on professor New Yorgist. nii et teil on sõna kõigepealt. aitäh suur aitäh võimaluse eest siin täna sõna võtta. ma tahaksin käsitleda mitmed teemad, teha seda kui teadlane, keskendudes siis nendele arengutele, mis on USA-s aset leidnud, keskenduksin keskkonnateemadele ja juhin äh, tähelepanu selle tööle, mida me oleme teinud kasvuhoonegaasidega ja kilda, kildagaasiga ma räägin siin vastu eelmisele sõnavõtjale, minu arvates ja enamik nendest inimestest, kes USA-s toimunut on uurinud, leiavad, et kildagaasi tehnoloogia on väga uus. selleks läheb väga vaja väga kõrgtehnoloogilist horisontaalset puurimist. samuti läheb vaja hüdraulilist kivimite purustamist jah, äh, äh, seda tehnoloogiat on tõesti äh, gaasi tootmiseks kasutatud ka traditsiooniliste puuraukude puhul, aga see oli hoopis teistsugune frakkimine kui praegu ja ma tooksin teile hiljem ka näiteid selle kohta. näiteks praegu läheb meil puuraugu kohta vaja kakskümmend miljonit liitrit vett ja meil on ligemale ja näiteks traditsiooniliste puuraukude puhul äh, Äh, läks vaja keskmiselt äh, kuskil kolmsada äh, tuhat liitrit vett. nii et, et seda vett tuleb siis keskkonda roh üha rohkem tagasi nendest puuraukudest. ja see vesi sisaldab väga palju kemikaale. kuna see protsess on väga uus, see töötati Texases välja kuskil viisteist aastat tagasi äh, välja, väljaspool Barneti kilkivikihti, aga on tegemist uue tehnoloogiaga. Äh, enamasti on seda tehnoloogiat kasutatud kolm-neli aastat, võib-olla ka viis aastat, aga isegi USA-s enamikes piirkondades on tegemist uue tehnoloogiaga ja teadlaskonna jaoks on tegemist ka uue tehnoloogiaga, ei ole väga palju uuringuid äh, selle tehnoloogia keskkonnamõjude kohta. aga esi, esimesed äh, teaduslikud äh, uuringud sellel teemal tegelikult aval-, ilmusid alles kuus-seitse aastat tagasi, kuus-seitse kuud tagasi. Äh, nüüd väga tõsiseks probleemiks on näiteks õhusaastus, osoon, benseen, mitmesugused kartsinogeensed süsivesinikud, pinnavee saastumine, kivimi purustamisel kasutatavate saasteainet, kemikaalidega on ka väga oluline küsimus ongi, et mida teha äh, selle taga, tagasivoolava veega, kus need kemikaalid sees on äh, kui vaadata neid andmeid, mis meil USA kohta on, siis näiteks äh, tihti on andmed, ei ole andmed korrektsed, näiteks äh, Pennsylvania väit-, osariigis väideti et, et saja protsendi ulatuses seda vett kasutatakse uuesti, aga tegelikult tuleb välja, et ainult kaks koma kuus protsenti sellest veest kasutatakse uuesti. Äh, kolmekümne protsendi puhul me lihtsalt ei tea, kuhu see vesi läheb ja ülejäänud osa sellest veest läks tagasi lihtsalt linnakanalisatsiooni, kus see põhjustas üsna palju probleeme. Pennsylvania osariigis on nüüd selline käitumine ära keela-, keelatud, aga äh, igatahes mulle tundub, et selle, selle vee taaskasutamise osas küll mingeid olulisi, mm, olulisi samme paremuse poole pole toimunud nüüd äh, me peame rääkima veel ka põhjavee saastamisest metaaniga, räägiksin sellest natuke üksikasjalikumalt. Äh, kuid olete näinud filmi Gasland, see on üsna Äh, sensatsioonid põhjustanud film, äh, siis äh, siit on üks pilt sellest filmist. mis juhtub siis, kui maagaas, metaan satub inimeste joogi, joogiveekraanidesse? meil on, siin ma viitan nüüd ühele ettekandele, mis aval, avaldati Teaduste Akadeemia poolt ähm, möödunud ähm, aasta maikuus ähm, äh, selle uurimise käigus vaadati, kui palju metaani on joogiveekaevudes ja äh, kuidas see sõltub lähima gaasipuuraugu kaugusest ja mida kaugemal ollakse see gaasipuuraagust, siis seda väiksem on vees sisalduv metaani hulk ja tavaliselt on tegemist siis looduslikult meta-, looduslikult sinna sattunud metaaniga. aga kui elatakse ainult kilomeetri kaugusel sellest äh, gaasipuuraugust, siis uurimused näitavad et, et äh, seitsekümmend viis protsenti on võimalus, et metaani on joogivees üsna palju ning see kahtlemata on seotud gaasi puurimisega nii et, et äh, võib-olla see foto, mida ma teile näitasin, ei olegi nii sen-, sensatsiooniline, aga vähemalt teaduslikud andmed seda toetavad. siin on tegelikult äh, siis slaid, mis äh, näitab, et kui seda puurimist korralikult ei teostata, siis võib metaan sattuda tõesti joogivette. ja tegelikult ei ole oluline, kuidas see saastus aset leiab, sest saastuse äh, tagajärjed on väga ulatuslikud. nüüd läheksin kasvuhoonegaasi heitmete juurde, siin on tegemist meie enda uuringuga. me arut-, äh, alustasime neid uuringuid kolleegidega kaks aastat tagasi, tegime siis kogu selle kasvuhoonegaaside tsükli analüüsi ning meie uurimus oli siis selles valdkonnas esimene, me, see avaldati siis selle aasta aprillis ning see on siis üks äh, osa meie kokkuvõttest. me avaldasime oma artikli äh, ajakirjas Nature kolm nädalat tagasi ja see tabel on ka sealt pärit äh, see must värv näitab siis, kui palju on CO kahte erinevatelt, erinevatest gaasimaardlatest pärit, siis me näeme, siin on ka traditsiooniline gaas, kivisüsi, niisiis must viitab sellele CO2-le, mis siis vabaneb, kui eh, seda gaasi põletatakse. ja tegelikult eh, näiteks eh, tavaline maagaas tekitab vähem CO2 kui küljagaas ja kui me vaatame nüüd metaani, Äh, metaan on äärmiselt oluline kasvuhoonegaas ja juba äh, väikeses koguses äh, selle gaasi sattumist õhku võib põhjust-, soodustada kasvuhooneefekti ja vaadake nüüd neid punaseid tulpasid, see näitab, kuidas metaan mõjutab siis kasvuhoonegaaside jalajälge. see võite siis siin äh, slaidis, sellel slaidil me oleme arvestanud siis kahekümne aastase ajaperioodiga, et kuidas heitmed äh, käituvad selle aja jooksul ja me, siin me võime näha, et äh, isegi kõige madalamate äh, hinnangute korral on äh, kildagaasi metaani heitmed üsna suured. ja, ja isegi siis, kui selliste madalate äh, hinnangute puhul on siis kildagaasiga kaasnevad metaaniheitmed suuremad kui kivisöe või tavalise gaasiga ja kui me kasutame neid äh, kõrgeid prognoose, siis on olukord veelgi hullem. loomulikult meie uurimus oli piiratud ja seetõttu on ka nende järeldused äh, võib-olla piiratud ulatusega, aga me üritasime äh, kasutada võimalikult täpseid andmeid ja tuleme nüüd tagasi siia ajaraami juurde. ülemisel slaidil te näete siis seda, sedasama slaidi, mille me avaldasime aprillis ja siin siin te näete, et kui me vaatame kahekümne aasta pikkust aja, ajaperioodi, siis ja alumiselt püüti siis saja aastast aja, ajaperioodi ja nagu te näete, need heitmed on äh, saja-aastases perspektiivis väiksemad, miks see nii on, sellepärast et metaan ei jää atmosfääri väga kauaks, äh, kuskil kümneks aastaks, nii et, et äh, lühemas perspektiivis on metaanileke väga oluline probleem ja pikemas perspektiivis loomulikult see mõju väheneb ning äh, kindlasti võib selle, nende slaidide põhjal järeldada, et kildagaasi äh, CO2 jalajälg on enam-vähem sama kui kivisöel. miks need äh, ajaperioodid niivõrd olulised on? kliimamuutused teevad meile väga suurt muret, me oleme jõudnud, lähenemas sellele punktile, kust tagasipöördumist enam ei ole nii et, et meil äh, võib-olla ei ole siin isegi kahtekümmend aastat ja kindlasti mitte sadat aastat. nii et, et äh, üsna peatselt me võiksime silmitsi seista täiesti teistsuguste kliimatingimustega, mis võiksid olla väga ebasoodsad põllumajandusele ning kui kliimasüsteem on kord juba muutunud, siis me ei saa enam tagasi minna sellesse äh, punkti, kust me tulime, nii et, et me sellepärast et äh, kliimamuutuste tagajärjel muutuvad, äh, muutub ookeanide käitumine, seda me, selle, seda me oleme juba näinud. Äh, Arktika regioonid soojenevad, seal võib, sealt võib ka metaan sattuda keskkonda ja äh, see on jällegi probleem, mida väga raske lahendada, nii et, et me peame silmas pidama mitte ainult neid pikaajalisi prognoose, vaid ka lühiajalist mõju kliimale. ning ma tahaksin öelda, et kildagaas on üks väga-väga äh, halb kütus selles mõttes. Äh, aprillis me avaldasime siis esimese kõikehõlmava uuringu Äh, pärast seda, äh, kui meie oma uuringu avaldasime, on avaldatud ka mitmeid teised, ma kuulsin, kuulsin siin uuest äh, Rahvusvahelise Energiaagentuuri uuringust. seda mul siin kirjas küll ei ole, aga ma tean, et mitmeid teisi uurimusi on avaldatud siin David Hughes'i oma, tegemist on endise Kanada geoloogiaametkonna teadlasega, siis kolme uurimust, mis lähevad, lähenevad asjale samast, samast aspektist. Deutsche Banki uurimus ja siis ka Wigli oma veel. see ilmus augustis. kuidas, kuidas, kui võrrelda neid meie uurimustega, millised on erinevused? vaatame siin mõningaid üksikasju Äh, ma juhin tähelepanu siis, milles need uurimused erinesid ja siis juhin tähelepanu ka, millised on erinevad järeldused. kõigepealt esimene tulp ähm, viitab siis huvipakkuvale ajaperioodile. me, meie uurisime nii lühemat aja, aja, ajaperioodi kui ka pikemat, samuti tegi Wigli, äh, Hughes ja teised aga äh, keskendusid siis sellisele sajaaastasele perioodile ja seega metaani mõju võib-olla jäi ainult piisavalt tähelepanu teiseks äh, vaata, vaatame siis, äh, kuivõrd oluline on metaan võrreldes äh, CO kahega. kui me kasutame sellist pikemat ajaperioodi, siis me tuginesime siin viimastele mudelitele, mis teaduslikes ajakirjades on asutanud. Vigli ei kasuta selliseid mudeleid teised ähm, äh,, Hughes ja teised kasutasid äh,, Hughes kasutas samasuguseid mudeleid nagu meiegi ja teised siis kasutavad äh, seda kahekümne viiest mudelit. niisiis. meie äh, äh, oma uurimuses keskendusime soojus- ja elektritootmisele äh, Eh, enamik maailma eh, ma,, maagaasist kasutatakse just soojuse tootmiseks. Hughes käsitles mõlemat ja ülejäänud uurimustes keskenduti ainult elektri tootmisele. ning eh, siis me pöörasime tähelepanu metaaniheitmete erinevatele hinnangutele. Hughes kasutas sama meetodit nagu meiegi, teistes kasutati madalamaid määrasid ja USA keskkonnaameti näitajad on siin ka ja need on umbes äh, meie, meie, meie andmetega sama, samas suurusjärgus. ning äh, jällegi äh, ka kivisöest, kivisöe tootmisega kaasneva metaani osas on meie näitajad enam-vähem USA keskkonnaametiga samased igatahes äh, me näeme siin, et, et äh, kildagaas on äh, hullem kui kivisüsi, kasutame me seda siis elektri tootmiseks või millekski muuks. kui vaadata aga sajaaastast perioodi, siis tundub, et asi ei olegi nii väga hull. aja kokkuhoiu mõttes teeksin selle slaidiga väga lühidalt mulle tundub, et äh, nendele inimestele Skildagaasist palju ei teadnud, see esimese sõnavõtja esinemine oli väga kasulik ja USA-s me oleme läbi viinud uue geoloogilise uurimuse, mille kohaselt varasemad äh, hinnangud Skildagaasi äh, varude kohta olid liiga kõrged ja nüüd läheksin siis oma ettekande lõpuosa juurde. Äh, Gildagaas on uus, ta on veel suuresti katsejärgus, aga temaga ka,, tema kasutamisega kaasnevad suured keskkonnaaud, mida me täielikul määral veel ei äh, mõista ja äh, selle äh, Äh, kildagaasi äh, mõju kasvuhoonegaaside tekkel on palju suurem kui teistel fossiilsetel kütustel ja kildagaasivarud võib-olla on palju väiksemad, kui me arvasime, nii et, et ma arvan, et tegemist on valdkonnaga, kus tuleks käituda väga ettevaatlikult, aitäh. Next is Mr Pistor. järgmisena härra Pistre kes on hüdrogeoloogia professor Montpellier ülikool, ülikoolis. palun rääkige mikrofoni, ütleb härra esimees. Euh, daamid ja härrad, tõesti olen Montpellier'st, olen hüdrogeoloogia professor ja ma tahaksin keskenduda kõige olulisematele küsimustele kildagaasi tootmise osas ja see mida ma nüüd räägin, läheb üsna hästi kokku sellega, mida ütles äh, härra Howard. Äh, meie hinnangute kohaselt on kolm äh, väljakutset või kolm probleemi. esimene nendest, millest ka juba räägiti, nimelt kui palju on vaja hüdraulilisi vahendeid selleks, et puurida, teiseks eh, vee saastatus ja siis veel kaks probleemi, nii otsene ja kaudne vee eh, saastamine, ma tahaksin siis seda täpsemalt ka selitada. kõigepealt, mis puudutab veemahtusid Äh, juba nendest mahtudest räägiti, äh, umbes äh, tuhat, kümme tuhat, kakskümmend tuhat kuupmeetrit, kust need näitajad tulevad või kust see vesi peaks tulema, kas see siis pinnase vesi või tuleb seda leida pinnase alt? üldiselt pinnase, pinnaveest ei piisa Äh, probleemiks on selle vee transportimine platvormidele, kas seda siis tuleb äh, torujuhtmetega teha või äh, tanki, nendest paakidest transportida, see on meie jaoks väga tõsine probleem. näiteks Rooni jõga, jõgi voolab kümme tuhat kuupmeetrit tunnis, tuhat kaheksasada kuupmeetrit sekundis, äh, sellest äh, ei ole piisav, sellest ei piisa. nüüd, äh, kui minnakse põhjavee kallale, siis ähm, arvestades transpordikulusid ja taristuprobleeme, on see väga kallis, on põhimõtteliselt kaks varianti. kas tuleb siis puurida vett põhjaveekihtidest või põhjaveelademetest, ähm, see on siis ühesõnaga kogu põhjavesi eh, või kasutada seda vett, mis, kus on, mis on juba kuskilt eh, puuritud, ehk teisisõnu eh, kasutada ära kas siis joogivett või niisutusvett või üritatakse siis leida vett veelgi sügavamatest kihtidest, mis praegu on uurimata kuid see ei, see ei tähenda seda, et sellega välditakse kõik probleemid. isegi kui need äh, sügavamad veekihid on praegu veel puurimata, võib need otseselt mõjutada põhjavette, nii et äh, me näe, peame kõigepealt selgitama, millised on seosed nende äh, erinevate kihtide vahel ja siis vaatame, millised on võimalikud probleemid. ja minu lõppjäreldus on see, et jah, võib küll olla võimalusi, kuidas leida piisavalt vett äh, ja võib piirata nende kahjulikke poole, kuid äh, see ei ole kõige peamine probleem. tuleme nüüd äh, vee saastatuse juurde, see otsene saastatus, millest ma kõigepealt rääkisin. kõigepealt pinnavee saastatus, see puudutab siis veekogusid maapinnal, aga läbi filtreerimise ja lekkimise võib see saastada ka põhjavett see võib eh, terve piirkonna eh, põhjaveed eh, saastada. see, selline saastatus on võimalik siis kas tänu sellele, et on tekkinud veepaakidest mingisugune leke, räägiti siin tehnilistest lahendustest, mida võib-olla võib siis kasutada selliste lekkete vältimiseks Äh, aga samas äh, ka äh, saastatus, mis tuleb sellest, et kasutatakse nii-öelda tööstuslikku vett, kõikide neid aineid sisaldavat vett ja see võib saastada terve piirkonna, terve platvormi piirkonna näiteks. ja siis nüüd see nii-öelda sügavamate kihtide saastamine see võib olla põhjustatud eh, sellest, et need puuraugu seinad on kas valesti ehitatud või nad lekivad lihtsalt äh, Äh, te nägite siin enne slaidil sellest, kuidas võib teinekord tõesti see olla täiesti võimalik, et nendest puuraugu seintest äh, see vesi lekib ja jõuda siis äh, põhjaveekihtidesse. teine probleem, mis võib tekkida, on nimelt, et hüdraulilise, hüdraulilist kivi purustamist ei ole piisavalt, see ei ole piisava kontrolli all ja see tähendab seda, et jällegi võib lekkida sealt vesi teistesse, eh, ülemistesse kihtidesse veel üks probleem, mis puudutab siis eh, halvasti kontrollitud frakkimist, on see, et eh, juba reaktiveeritakse nii-öelda juba tekkinud lõhed ja see tähendab seda, et nende, läbi nende lõhete võib jällegi pinnasesse jõuda see vesi üks probleem, millele veel on viidatud, on see, et mida teha nii-öelda äh, töö lõpetanud puuraukudega, äh, nimelt äh, nende puuraukude seinad pidevalt, nende olukord halveneb ja see võib jõuda siis sealt jällegi ohtlikud ained joogivette. jah, on olemas tehnilisi vahendeid selleks, et neid riske maandada, kuid need lahendused põhimõtteliselt on väga keerulised, neid on raske rakendada, need sõltuvad otseselt ju geoloogilistest äh, võimalustest. üks, millele viidatakse vähem kui teistele probleemidele, mõned ähm, äh, artiklid on aga seda puudu-, puudutanud, nimelt mina nimetan seda siis kaudseks vee saastamiseks. see võib puudutada nii pinnavett, Äh, või äh, ka siis sügavamaid põhjaveekitte, kõigepealt äh, pinnavee tuleb aru saada, et gildikihid on oma koostiselt suhteliselt ähm, erakordsed, nad on väga orgaanilise aine rikkad ning rikkad metaanis ja see võib äh, Äh, tähendada seda, et äh, tekivad reaktsioonid konkreetsete keemiliste elementiga, mis võib äh, näiteks nagu radioaktiivsete ainetega või metallidega. Neid võib siin nimetada palju, uraan teiste seas ähm, ja nii edasi. Lõuna-Prantsusmaal üks kildikiht, Lotunia kus äh, on äh, uraanimaardla justkui, uraanimaardla samuti, nii et äh, see tähendab seda, et need ained võivad tõusta pinnale või see frakkimine võib tõsta pinnale need ained, mis looduslikult nendes kiitides on olemas, kuid muidu iseenesest kunagi sellele, sellesse pinnasesse ei tõuseks. ja see tähendab seda, et üldiselt looduslikult need ained sealt ei liigu, aga nagu hakatakse puurima, eriti metaanained, mis võivad otseselt muuta nende kihtide keemilist koostist, reaktiveeritakse need ained ja need tõusevad pinnale. see tähendab seda, et midagi tuleks ära teha sellepärast, et muidu me oleme selle probleemi ees, mida me oleme näinud äh, ka teistes kaevandustes äh, äh, hapete ja oksüdantide äh, puhul. Äh, lisaks sellele vihmaveega võivad samuti need ained siis äh, veelgi sügavamale pinnasekihtidesse jõuda kui me muudame selle hüdraulilise frakkimi, seda hüdraulilist frakkimist, eh, eesmärgiks on selle frakkimise puhul ju siis gaasi, eh, pinnase gaasi läbilastavust suurendada. kui me kasutame neid meetmeid eh, ja kasutame ja, ja aktiveerime need keemilised ained ja paneme need liikuma, see tähendab seda, et need ained hakkavad keerlema selles, nendes kihtides ja see võib tekitada väga äh, keerulise olukorra, kus jällegi need ained tõusevad sügavamatest kihtidest kõrgele ja võib kaasa tuua väga tõsiseid kahjusid ähm,. Te kõigi, teie kõigi ees on väike äh, veepudel äh, ja siin on öeldud, et äh, see on puuritud tuhande kuuesaja meetri sügavuselt äh, Äh, nimelt osa sellest veest äh, on siis äh, puuritud kõrgemal temperatuuril, see tähendab seda, et joogiveesi veel võib olla enne teieni, enne pinnasele jõudmist läbitud juba eri, väga palju erinevaid kihte. ja, ja kui me rikume nende kihtide keemilist koostist, siis võib see selle joogiveega sealt kaasa tulla Äh, selles osas ei ole ma näinud mitte mingisuguseid tehnilisi lahenduseid, mis aitaks seda riski maandada, äh, välja arvatud muidugi siis äh, vee puhastamine, mis on pumb-, mis pumbatakse tagasi, aga mm, me ei tea äh, täpselt äh,, kuidas seda riski hinnata äh, ja ma ei näe ka mingisuguseid tehnilisi lahendusi, kuidas neid riski, riske maandada. siin on nüüd Prantsusmaa kaart, siin on kolm suurt äh, ala, kus äh, kildagaasi äh, puuritakse. ma räägiksin kõige keerulisemast piirkonnast geoloogiliselt. nimelt siis Kagu-Prantsusmaal, nagu te teate, Vahemere piirkond ja ressursside puurimise võimalus on piiratud aastaaegadest, siin äh, on siis põh-, põhjavesi äh, väga omalaadses kivimis ja see tähendab seda, et seda tuleb väga, äh, seda põhjavett tuleb pumbata väga kiiresti lisaks sellele on geoloogiliselt väga keerulise piirkonnaga tegelemist, tegemist, siin on väga palju allikaid Ehm, mis äh, on juba saastatud. Nende tsoonide kaart on siin rohelise ja kollasega on äh, põhjavee kihid, mis on strateegilise tähtsusega elanikkonna jaoks ära märgitud äh, sellepärast, et need on siis need piirkonnad, kus põhjavee varu tuleb kindlasti säilitada selleks, et joogivett põhjavett säilitada, aga tihti need kildakivi puurimisload antakse just nimelt nendesse kohtadesse. nüüd äh, siin on pilt Montpellier linna äh, põhjaveekihist, äh, nelisada tuhat inimest elab Montpellieris, sinisega on need ähm, joogiveekihid ja rohelised kihid on põhimõtteliselt siis gaasi mitte läbilaskvad kihid ja see tähendab seda, et tuleb minna läbi joogiveekihi selleks, et et, et tuleb, tähendab joogivesi suunata nendest kihtidest mööda, kuid kolmteist protsenti eh, veest eh, tuleb tegelikult eh, just nimelt nendest lekkivatest kohtadest, nendest mitte läbilaskvate kihtide lekkimiskohtadest, mis on tekkinud võib-olla just nimelt kildagaasi puurimise tõttu siin on äh, graafiline kujutis sellest, äh, vesi siis tõuseb, äh, see punane nool tõuseb siis jällegi nendest lek-, nende lekete kaudu üles. kui me nüüd muudame nende põhjakihtide koostist, siis kas äh, need elemendid, mis muidu tõuseks pinnale, jäävad sinna või äh, teised elemendid äh, reaktiveeruvad. siin ma räägin suhteliselt häguselt jah, aga mingil hetkel võivad need tõusta siis nii kõrgele, et jõuavad joogivee tasemeni. ja lõppjäreldused ähm, Äh, ressurss on ilmselt piiratud, äh, me ei tea, mis kvaliteediga see ressurss on, meil ei ole piisavalt äh, tehnilisi vahendeid praegu selle hindamiseks ja muidugi, mis saab nendest keemilistest elementidest, mis seal jääkidena võivad esine- või seal võivad jääkidena tekkida Eh, geoloogiline ja hüdrauliline uuring tuleb läbi viia iga platvormi puhul minu meelest selleks, et riske maandada, et kuidagi eh, see risk ja, ja siis energia tootmise potentsiaal tasakaalu saada ja kindlasti tuleks eh, järelevalvevõrgud luua äh, erinevate hüdrosüsteemide järgi, jaoks, nii pinnavee kui ka põhjavee jaoks, selleks, et mõista, mis toimub nii puurimise ajal kui ka pärast seda, sellepärast et nagu ma teile, teile ütlesin, äh, põhjavee äh, koostis ja, ja, ja, äh, ja selle liikumine on teinekord väga aeglane. Läheb võib-olla aastaid, kümneid aastaid, enne, enne kui see põhjavesi hakkab sealt tõusma, nii et me ei tea, mida äh, võib, mis võib juhtuda pärast äh, puurimist. Äh, suur tänu ja ekspertidest viimasena saab sõna härra Rainike Klaustaali Tehnilisest Ülikoolist, palun. Ladies and gentlemen, thank you very much for the opportunity to talk to daamid ja härrad, suur tänu, et andsite mulle võimaluse täna teie ees esineda I, let me introduce myself, I am lubage mul kõigepealt ennast tutvustada, minu nimi on Kurt Rannik ja ma olen Klaustali Tehnilisest Ülikoolist ja olen gaasi äh, toodete tööst-, töötavas valdkonnas töötanud seitsmekümnendast, kaheksakümnendast aastast ja viimased kümme aastat olen olnud äh, Klaustali Tehnilises Ülikoolis, teinud teadustööd. tahaksin rääkida täna siis kildagaasist, arengutest kildagaasi vallas ja ka keskkonnaküsimustest ning äh, lõpuks tuleb siis kokkuvõte. kildagaas on üks ebatraditsioonilistest äh, gaasidest, see nimi võib tekitada Ähm, võib-olla väärtimõistmist, sellepärast et äh, ebatraditsioonilised on reservid äh, ja meil sellepärast, et kuna ta ei voola väga kiiresti, siis meil on vaja tõesti ka ebatraditsioonilisi kaevandamisviise. tahaksin kasutada kahte pilti selleks, et näidata kildagaasi potentsiaali ja tema vooluvust, voolavust. Te näete siin tavalise gaasi varusid ja te näete, et äh, nad voolavad, et see gaas voolab kiiresti tavaliselt, äh, tavaliselt on betoonkate, mida seal kasutatakse. tahkegaasivarud on isegi, äh, tootmine on isegi parem kui kildagaasi puhul. kildagaas aga ei voola, nagu ma ütlesin. tal on väga suur potentsiaal, kuid meil veel ei ole tehnoloogiat tema tootmiseks. kildagaasi on Saksamaal, Põhja-Saksamaal, seda on leidunud äh, Wildeni, Posidoonia ja Carbonifeerise põhjadel ja nagu öeldud, äh, Nad on umbes kaheksasaja kuni kolme tuhande meetri sügavusel Põhja-Saksamaal ehk siis väga kaugel põhjaveekihist ja sellepärast, et põhjaveekihtid on kuskil saja-kahesaja meetri sügavusel ja nende kihtide peal on veel vett mitte läbi laskvad kihid. Te näete siin äh, punasega seda, kus on äh, siis gaasivarud ja sinisega see, kus on vesi, nii et te näete, et vahe on väga suur. kildagaasivarud on, äh, varude ala on suur, te näete siin ala, mis on võrdne traditsioonilise gaasi maardlatega, seda näete siin rohelise ka seda, neid maardlaid hindab PGR ja GFZ, mis on Potsdamis. meil ei ole praegu veel konkreetseid numbreid äh, Saksamaa kohta, kuid Rahvusvaheline Energiaagentuur on öelnud, et umbes kakssada kolmkümmend miljardit kuupmeetrit. Äh, ja praegusel hetkel on meil tegelikult äh, varusid nelikümmend korda rohkem, kui toodetakse Te näete siin, et Poolas toodetakse äh, viis koma kolm miljardit kuupmeetrit ja sellele järgnevad äh, Norra ja Prantsusmaa ja tavaliselt gaasivarud on praegu umbes neli tuhat viissada viiskümmend miljardit kuupmeetrit, mis on umbes äh, kolmandiks kildagaasivarudest. kildagaas on maagaas kilkkivikihtidest, ta on väga palju sügavamal põhjaveekihtidest, umbes kaheksasaja kuni kolme tuhande meetri sügavusel ja eh, kiltkiht, eh, kiltkivikihid on kaetud vett mitte läbi laskvate kihtidega. edasi areng. kildagaasi eh, toodetakse puuraukude kaudu ja kasutatakse väga kõrgestandardilist tehnikat, kasutatakse terastorusid, mis äh, puuritakse maasse ja toru otsad äh, tsementeeritakse ja kontrollitakse torude mitteläbilaskvust survetestidega. mu kolleeg äh, Howard näitas juba, et gaas võib jõuda kõrgematesse veekihtidesse alles sii-, ainult siis, kui torud lasevad läbi. selleks, et äh, majanduslikult ära tasuks äh, see tootmine, on vaja kasutada hüdro-, hüdraulilist äh, purustamist, seda on kasutatud neljakümnendatest aastatest kõigepealt USA-s varem kasutati vrakkimist ka maagaasi tootmiseks, te näete siin seda slaidi, see on natukene teistmoodi tavalise maagaasi puhul kui äh, kildagaasi puhul, see slaid on siin nagu liblikakujuline. kildagaasi puhul ma olen nõus, et äh, kildagaas et kildagaaside jaoks on vaja, kildagaasi tootmiseks on vaja suuremaid äh, gaasikaevusid. Äh, mis laseksid läbi kuni kakskümmend tuhat kuupmeetrit äh, vett. kuuekümnendate aastate alguses on umbes kolmesada korda frakkimist läbi viidud Gilda gaasi edu USA-s oli võimalik äh, ainult tänu hüdraulilisele purustamisele. Äh, seal on umbes kolmkümmend viis tuhat äh, gaasikaevu, millega toodeti kahe tuhande viiendal aastal umbes seitseteist miljardit kuupmeetrit gaasi aastas. ja sada kuupmeetrit gaasi tunnis siis Saksamaal on see umbes kümme tuhat kuupmeetrit. keldagaasi kasutati varem ainult seal, kus olid looduslik äh, vrakkimine võimalik. Äh, hiljem hakati kasutama siis äh, kõrgemat tehnoloogiat, kasutati horisontaalset puurimist ja, ja mitmekordset vrakkimist ja siin on nüüd näha, kuidas see toimub siin näete Kindagaasi maardlat USA-s. Kindagaas on nagu laminaat, tal ei ole nii palju mõrasid, gaas on poorides ja need poorid tuleb lõh-, lõhkuda seda tehakse frakkimise kaudu. mudelit näete siin. Te näete seda gildi kihti ja neid väikseid äh, plokke. vesi lastakse torusse, see purustab boorid ja vabastatakse gaas. ja gaas voolab siis torude kaudu maapinnale tehnoloogia arendati välja USA-s, seda on näha selle pildi peal, kus näidatakse ala, kus kildegaasi toodetakse, see punane joon näitab umbes viiteist kilomeetrit ja siit te näete seda ala, mis on viis korda sama suur kui Luksemburg ja äh, nelikümmend korda väiksem kui Belgia ehk nelikümmend protsenti Belgia alast. Te näete siin kuni kahe tuhandenda aastani oli neli tuhat vertikaalset puurauku, kahe tuhande viiendast aastast hakati ka kasutama horisontaalset äh,, horisontaalset äh,, äh horisontaalseid äh, puurauke ja tänapäeval kasutatakse mitmekordset frakkimist nii vertikaal, vertikaalsete kui ka horisontaalsete šahtide kaudu. siin näete nüüd neid puurauke, täpselt sama pilt ja sama suur kui äh, eelmisel pildil, aga see on nüüd Põhja-Reini Vestfaalimaa, kus on viiskümmend tuhat toru kulud tuleb hoida madalal, sellepärast et tootmiskulud on kõige tähtsamad. see tähendab seda, et äh, meil tuleb puuraukude puurimise kulud hoida võimalikult madalad. tavaliselt meil tavaliselt on äh, need äh, puuraugud äh, maardlate lähedal ja nüüd keskkonnanõuete täitmine, loomulikult kõik meetmed, mida kasutatakse puuraukude puhul, peavad olema keskkonnasõbralikud, peab olema konkreetsed tingimused täidetud, nimelt kui on lõhed, mis äh, võivad äh, tuua põhjematest, äh, sügavamatest kihtidest üles vedelikku, tuleb see kuidagi pidurdada, peavad olema tõkked ja tuleb survet suurendada nendes koos, kihtides, kus lekib kõrgematesse mm, kihtidesse vedelikku. aga tegelikult meie eesmärgiks on ju hoopis survet äh, vähendada ja me ei taha sellega seoses ja miks nad peaksidki üles tõusma seal mingisugused äh, teised ained. Äh, loomulikult peavad olema äh, puuraugud piisavalt tugevad ja frakkimine, frakkimist tuleb loomulikult piirata frakkimispiirkonnaga ja meetmed ja kasutused peavad olema keskkonnasõbralikud ja e, kogutud vee e, mahtu tuleks e, vähendada nii palju kui võimalik ja nagu, nagu öeldud, seda vett saab taaskasutada siin on näidatud frakivedeliku koostis, üheksakümmend protsenti sellest on vesi Äh, ja siis äh, erinevad äh, keemilised ühendid, ained, mina neid ei soovita teil seda vedelikku juua, aga on inimesi, kes väidavad, et nad on seda joonud ja midagi pole nendega juhtunud ja see on selge argument nendele inimestele, kes ütlevad, et see on väga ohtlik, see vesi, need ei ole mürgi, see vesi ei ole mürgine, need ained ei ole mürgid, mida kasutatakse, need on kõik ained, mida kasutatakse igapäevases äh, Äh, elus juba praegu niikuinii. samas äh, peaks äh, muidugi tööstus leidma paremad variandid, kus lisaaineid kasutatakse vähem Saksamaal, pole seni kasutatud seda mm, kemikaalidega vett, just äh, seda kaheksakümnendatel, üheksakümnendatel aastatel kasutatud mujal, kuid äh, üritatakse siis äh, vähendada nii palju kui võimalik neid keemilisi aineid ja nende, nende hulka selles vees. nüüd jalajälg katend peab olema tõken-, tõkkeks öö, leketele ja seda saab siis kasutada, seda saab võimaldada uute tehnoloogiatega. Saksamaal oleks või Euroopas oleks selline pilt täiesti võimatu. me peame vertikaalsetest puuraukudest minema üle kindlasti mitmetasandilistele frakid, puurkaevudele, mida frakitakse mitu korda ja lõpuks võib-olla võib kujuneda selline pilt, kus äh, ühelt platvormilt võib siis järjest sügavamale ja sügavamale minna ja sealt äh, seda äh, kildagaasi toota. nüüd keskkonnakaalutlused kindlasti peavad olema puurkaevud ja frakkimisprotsess nii äh, ohutu kui võimalik ja neid tuleb ohutult kasutada. kindlasti peab äh, frakkimisvedeliku keskkonnasõbralikkust parandama ja innovatiivset äh, tehnoloogiat tuleb kasutada äh, jalajälje vähendamiseks praegu on tavase ta,, tava maagaasireservid Euroopas umbes viis tuhat miljardit kuupmeetrit, kildakivi äh, ressursid on Euroopas prognooside kohaselt umbes viisteist tuhat miljardit kuupmeetrit ehk teisisõnu viiskümmend korda rohkem, kui praegu Euroopas gaasi toodetakse, suur tänu! suur tänu, meil tuleb veel kord kohtasid vahetada, sellepärast et äh, komisjoni esindaja saab sõna. millal teie sõna saate, ma ei tea, sest hiljemalt äh, seitseteist kolmkümmend viis peame lõpetama, kuid äh, küsiksin, et paluksin teilt, et ärge iga kord siia nii palju eksperte korraga kutsuge, sellepärast et me, et meil on siin kuulamised äh, kus on nii palju inimesi ja siis ei saa teised äh, äh, või ei saa rahvasaadikud üldse sõna, aga mina seda ei otsusta, seda otsustavad koordinaatorid, nii et veel kaks härrasmeest saavad sõna, kes tulevad siia poodiumile. Nad on komisjonist härra Rosenstock ja siis härra Vinoa ja siis ütlen teile, et küsimusteks annan teile ühe minuti selleks, et eksperdid üldse saaksid vastata. härra Vinoa on harjunud kiiresti rääkima, nii et kas teie alustate või härra Rosenstock, kumb teist soovib alustada? igal juhul tere tulemast! aitäh! Äh, tere päevast kõigile! Äh, küsimus komisjoni jaoks on väga lihtne, mida me nüüd siis teeme selles olukorras? Äh, koos kolleegiga Keskkonna peadirektoraadist äh, püüame teile pakkuda välja kahte vastust, ühte siis energeetika aspektist ja teist keskkonna aspektist. kõigepealt äh, tahaksin kõnelda natukene varustuskindlusest Euroopa Liidus. ma arvan, et me oleme viimastel aastatel olnud silmitsi mitmete kriisidega, viimati kahe tuhande üheksandal aastal. gaas on kahtlemata üks valdkond, mis meile varustuskindluse äh, aspektist muret valmistab tervel real põhjustel. kõigepealt meie oma gaasitootmine on vähenenud, Euroopa Liidus on gaasitootmine vähenenud, nagu te siin võite näha Äh, see on toimunud pidevalt viimase kahekümne aasta jooksul ja see tootmise vähenemine kiireneb. see tähendab seda, et meil on vaja rohkem gaasi importida ning te näete, et meie sõltuvus gaasi impordilt kasvab viiekümne kaheksalt protsendilt kahe tuhande viiendal aastal kaheksakümne kolme protsendini aastal kaks tuhat kolmkümmend. niisiis, tegemist on asjaga, mida me peame silmas pidama. Äh, kildagaas on kahtlemata ka gaas ning me arendame praegu oma äh, sisemist energiaturgu, gaasiturgu ning me tahaksime, et ka sellel gaasil oleks turule juurdepääs. ning äh, kõik see, mida me teeme energia siseturu väljakujundamiseks, on selles kontekstis oluline, me peame parandama gaasitaristut, sellega me praegu tegeleme. me tahame hoolitseda selle eest, et meil tõesti oleks äh, olemas korralikud äh, Äh, gaasivõrgustikud äh, Euroopa Liidus ja varsti tuleme välja siis ka energiataristu äh, ettepanekuga. nüüd, kui kõnelda natukene konkreetsemalt sellest, millega me praegu tegeleme, siis kõigepealt me eh, leiame, et eh, Euroopa Liidus eh, praegu ei ole korralikult hinnatud selle kildagaasi majanduslikku potentsiaali. uurimised on alles alanud ning ilmselt tulemused saame järgmise paari aasta jooksul. meie jaoks on äärmiselt oluline jälgida, mis toimub ja vaadata, millised on kogemused teistes liikmesriikides, näiteks Poolas me oleme ühistel teadusuuringute keskusel palunud uurida majanduslikku mõju ning selle uuringu tulemused peaksime saama kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta alguses. eriti tahaksime me teada, mida need olemasolevad allikad ütlevad, kuivõrd usaldusväärsed on olemasolevad tõendid ja tuginedes siis nendele usaldusväärsetele tõenditele ja energiamudelitele, milline on siis tulevane majanduslik mõju Eh, siin on vaja meil asju põhjalikult uurida, me ei saa lihtsalt võrrelda olukorda sellega, mis eh, on USA-s, me oleme Euroopas silmitsi täiesti teistsuguse olukorraga, meil on teine turg, teised hinnad ning eh, teised majandusmudelid. samuti peame vaatama juriidilisi uuringuid, milline on reguleeriv raamistik liikmesriikides ja kuidas see on seotud Euroopa Liidu õigusliku raamistikuga. komisjon tegeleb just nimelt Euroopa tasandi eh, kehtivate seadustega. selle kuu lõpuks peaksime me selle uuringu tulemused saama ja siis saame juba hinnata, eh, kas Euroopa Liidu seadused eh, nende uute kaevandamismeetoditega kooskõlas on või ei. samuti Äh, püüame siis äh, häid äh, reguleerivaid tavasid kindlaks teha, millele komisjon saaks oma tegevuses tugineda. ning meil on Berliinis kaks korda käib aastas koos fossiilkütuste foorum, sellel foorumil on töögrupid, mille raames me ka nende küsimustega tegeleme. nüüd minu kolleeg Keskkonna peadirektoraagist räägib täpsemalt sellest, mida nemad oma peadirektoraadis siis teevad. aitäh ka mina püüan rääkida sama kiiresti kui eelkõneleja, aga see ei ole sugugi kerge. kõigepealt äh, juhiksin tähelepanu võimalikele keskkonnaprobleemidele, mis on seotud kildagaasi tootmisega ja siis räägiksin sellest, mida meie keskkonna peadirektoraadis teeme. me oleme siin ära kuulnud erinevad ettekanded, äh, kus äh, räägiti erinevatest keerulistest tehnoloogilistest protsessidest, horisontaalsest äh, puurimisest ning siis äh, hüdraulilisest kivimite purustamisest. Äh, need, see, need meetodid on kahtlemata üsna uued Euroopas ja keskkonna aspektist võib-olla neli asja, mis on väga oluline, et kaevandamisel kasutatakse kemikaale, mis võivad sattuda keskkonda. teiseks, mida teha jäätmetega ja, ja selle reoveega Äh, see võib sisaldada ju ka radioaktiivseid elemente, siis äh, need, äh, need puur, puuraukude enda ohutus, kuivõrd kvaliteetsed on need torud, mida seal kasutatakse. ja siis veel sellised üldised keskkonda puudutavad küsimused, nagu näiteks puuraukude ka kaugus põhjaveekihtidest. see on meil väga oluline teema Äh, nagu me kuulsime, Euroopa kogemused kildagaasiga on suhteliselt piiratud. Äh, Ühendkuningriigis ja Poolas on kildagaasiga tegeletud. Äh, ja nagu ma ütlesin, me ei saa Põhja-Ameerika kogemust täielikult üle võtta. niisiis, meie arvates on asi veel üsna ebaselge, keskkonna aspektist on väga palju vastamata küsimusi ning Äh, äh, seetõttu ka ei ole äh, väga kerge saavutada seda, et avalikkus selle tootmisviisi heaks kiidaks. nii et, et meil on vaja rohkem infot selleks, et me saaksime keskkonnamõjusid hinnata ja ja siis arvestades tehnoloogia arenguid saame edasi tegutseda, aitäh! nüüd me praegu üritame koguda siis informatsiooni selleks, et saada ettekujutust äh, kõigist äh, nendest ohtudest, mis keskkonnale võivad olla. me vaatame, mida äh, liikmesriigid teevad selles vallas, vaatame, mida tehakse väljaspool Euroopat. me oleme tuginenud ühisele teadusuuringute keskusele ja samuti Euroopa Kemikaalide Ametile selleks, et infot saada nii et, et kui vaadata konkreetsemalt, eh, siis siin slaidil te näete, meil on siis eh, käivitatud uuring, mille eesmärk on vaadata, millised on võimalikud ohud keskkonnale, inimese tervisele, eh, kuidas siis frakkimine mõjutab keskkonda, inimeste tervist ja see uuring peaks välja pakkuma ka võimalikud riski ohjamise meetmed. meil on me loodame, et järgmise aasta esimeses kvartalis saame me selle uuringu esimesed tulemused. Äh, nüüd äh, Euroopa Kemikaalide Amet. Äh, komisjon palus, et see amet uuriks erinevaid stsenaariumeid, vaataks siis neid keemilisi aineid, mida kasutatakse ja mida kasutatakse kindogaasi tootmiseks Äh, kasutati siis äh, piiratud hulka kemikaale. ning äh, tuginedes siis sellele uuringule selgus, et või vähemalt siiamaani näib, et et need, need ained, millele meie keskendusime, võib-olla ei ole nii ohtlikud, nii et, et meie esimene järeldus selle kõige põhjal oleks, et need ained, mille, mille kohta me infot kogusime, ei ole tegelikult need, mida äh, kildagaasi tootmisel tegelikult kasutatakse ja seega me peame mõtlema, millised on need ained, mida kasutatakse. teiseks äh,, need äh, ained, mida kasutatakse, on küll õiged, aga nad ei ole ületanud seda registreerimiskünnist ning nii et, et neid aineid tõepoolest kasutatakse, kolmas võimalus on, et neid kasutatakse siis rohkem kui künnised, aga meil ei ole täpsemat infot nende kohta. see tähendab siis seda, et äh, kildagaasi äh, tootjad ei saa korralikku riskihinnangut läbi viia. nii et, et äh, Kemikaalide Amet peab oma tööd jätkama, peab uurima täiendavaid kemikaale. nii, nüüd Ühine Teadusuuringute Keskus. me oleme, oleme palunud sellelt keskuselt kvantitatiivseid hinnanguid keskkonnamõju kohta ning me tugineme mudelitele mis äh, pöörab, äh, mis siis äh, käsitlevad erinevaid piirkondi eraldi. sest väga palju sõltub ka ju selle kaevanduskoha konkreetsetest geograafilistest eripäradest. näiteks kas või maa- ja veekasutusreeglid ja nõnda edasi ning teeme koostööd ka USA keskkonnaametiga Äh, vahetame teaduslikku infot, sellepärast et USA keskkonnaamet on ise ka väga palju uuringuid kildagaasi kohta läbi viinud ning lõpetuseks juriidiline analüüs äh, keskkonnaalased seadused puudutavad äh, kõiki süsivesinikke, nii et, et liikmesriigid peavad hoolitsema selle eest, et nad vastavatest direktiividest kinni peavad ja komisjon hindab ka, kas need seadused siis peavad paik, Äh, ole, tugines olemasolevale infole. aitäh! ja nüüd lõpetuseks tahaksin mina öelda, et Euroopa Liit äh, tahab tõesti tugineda omadele energiaallikatele. Äh, kildagaasist võiks saada gaasivarustuskindluse parandaja, sellepärast et aga sellele vaatamata impordi osakaal kasvab, aga meie varustusallikate mitmekesisus tõesti kildagaasi läbi paraneks loomulikult äh, peab Kidakaas turul oma koha leidma, see tähendab, et ta peab olema majanduslikus mõttes elujõuline ning loomulikult võimalik keskkonnamõju ja risk on äh, ja ohud on midagi, millestki tuleb äh, nendele kidagaasikaevandutele loa andmisel väga tõsiselt suhtuda. ning me tõesti oleme näinud, et, et olukorda on vaja ohutuse vallas parandada ja riskihinnangute vallas ja samuti tuleks äh, kodanike käest äh, äh, nõu küsida, see, et avalikkus projektid heaks kiidab, on äärmiselt oluline. kui tehnoloogia areneb ja me oleme kindel, et tehnoloogia areng jätkub, siis võib-olla Äh, äh, võib äh, kaubanduslikuks otstarbeks tootmine alata juba paari aasta pärast. igatahes praegu katsefaasis me peame vaatama, kas on vaja parandada reguleerivat raamistikku, me peame olema valmis siis võimalikuks kaubanduslikus mastaabis tootmiseks ilmselt selline tootmine saab alguse kuskil kolme aasta järel, järel ja Ehm, nii et, et äh, meil tõesti on ka natuke aega, et me saame olukorra üle järele mõelda ja astuda vajalikke samme, hoolitsemaks selle eest, et kiltagaasi tõesti kasutatakse ohutult me palume, et komisjon pööraks tähelepanu kõigile teaduslikele projektidele ja arengutele, eh, hoolitseks selle eest, et eh, juriidiline raamistik on kohane ja tagaks eh, kaitse, selle kõrge kaitsetaseme, mida me kõik ootame ning gaasitööstus peab samuti kasutama võimalust oma tehnoloogiaid ja toimimisviise parandada niisiis, meie leiame, et olukorda tuleb väga tähelepanelikult jälgida ning äh, ei maksa otsustega kiirustada. Äh, ei maksa langetada otsuseid, mis meil võib-olla takistavad äh, tervele reale küsimustele heade lahenduste leidmist, küsimustele, mis on avalikkusele olulised, nagu näiteks varustuskindlus ja sõltuvus välistest energiaallikatest, aitäh! suur tänu, nüüd on võimalus esitada lisaküsimusi, üks minut, kõigepealt härra Šimanski suur tänu, härra esimees. tõesti, see kuulamine on palju aega võtnud, kuid äh, asi on seda väärt, sest et infot on palju ja mul on väga hea meel, et ma osalen sellel kuulamisel, eriti arvestades äh, eilset keskkonnakomisjoni nii-öelda ettekannet ka, mis oli suhteliselt mõttetu ja nüri aga ma tahan tänada kõiki äh, paneelis osalejaid selle eest, et nad on andnud meile nii palju informatsiooni. Äh, osalt öeldakse, et maagaas ja sealhulgas kildagaas äh, annab viiskümmend äh, protsenti vähem kui, ähm, kui söetootmine heitkoguseid ja see on paljulubav, eriti Poola majanduse jaoks, kuid teisalt oleme kuulnud siis härra, härra Howarthi kes maalis meile äärmiselt äh, hirmutava pildi, nimelt sellest, et äh, kildagaas jätab tegelikult heitkoguste mõttes suurema jälje maha kui äh, söe kaevandamine. miks on, millest tuleneb selline suur erinevus nendes kalkulatsioonides, kas sellepärast, härra Howarth, et te tõesti ka-, kasutate pikemat ajaperioodi kui IPCC või et te kasutate seda lekketasandit äh, mis on äh, tavapärane võib-olla Venemaal, aga Euroopas nii palju lekkeid ei ole, Euroopas ju kolm korda vähem on lekkeid äh, torujuhtmetest kui, kui Venemaal. millest need erinevad kalkulatsioonid tulevad? suur tänu, proua Kolarska-Bobinska. suur tänu. mikrofon, palun. mikrofon tõesti, tänaste seisukohtade mitmekesisus on meeliköitev ja mul on väga hea meel äh,, oleks mul selle eest, kui, sellepärast, kui komisjon võtaks arvesse kõik need erinevad seisukohad ja suhtuks nendesse äh, mõtestatult, nagu kolleeg ütles, eile keskkonnakomisjonis oli ainult üks aruanne ühest organisatsioonist, kus tulemuseks oli see, et kogu see asi on keskkonnale tohutult ohtlik, tervisele ka, kuulutage moratoorium. nii et nagu mina aru saan, teie praegu tegelete mõõtmistega ja see on väga teretulnud ma saan aru, et arvesse tuleb võtta muidugi Euroopa geoloogilist mitmekesisust ka. E, tuleb arvestada sellega, et ilmselt ei ole ühte lahendust, mida võiks kasutada nii mitmekesises piirkonnas. ja küsimus teile, härra esimees täna oli kuulda eh, nii eh, ENVI peadirektoraadi ja Energia peadirektoraadiga, kas me ei võiks ENVI-ga teha koostööd ja, ja koostada nendega uuringu kildagaasi kohta? see on üks asi. Poola ajakirjanduses eh, korratakse ühte ja sedasama lauset ikka ja jälle ja ma tahaksin, et te kommenteeriteksite seda. ma küll sain aru, mida te mulle ütlesite, aga öelge, jah või ei ka ajakirjandusele ja ma lõpetan kohe, härra esimees. Oettinger, Saksamaalt tulnud volinik, on öelnud, et järgmisel aastal Euroopa Komisjon eh, tuleb välja Euroopa Liidu standarditega eh, kildagaasi puurimisega seoses. ta ei öelnud, kas tegemist on regulatiivsete standarditega või teistsuguste standarditega. Öelge mulle vastus jah või ei. suur tänu, kolleeg Roote jah, suur tänu, mul on väga hea meel, et me seda küsimust siin arutame, sest nagu mul on jäänud mulje, et tegemist on sellise mustvalge küsimusega, aga samal ajal tõde tundub olevat siiski kuskil keskel. minu valimisringkonnas Tammes Alam-Saksimaal äh, toimus puurimine ja prakkimine. härra Rannike teab väga hästi, mis ettevõte see seal oli, see oli ExxonMobil kakskümmend neli tuhat liitrit äh, äh, keemilist lahust äh, pumbati sinna, mitte keegi ei tea täpselt, millised kemikaalid need olid, mis maapinda pumbati. liitrit jah, kakskümmend neli tuhat liitrit, jah, ainult kakskümmend neli tuhat liitrit ja kohalik linnapea ei leidnud, et see oleks väga tore olnud, nii et äh, see, et mida Poola esindaja ütles, et koha peal tuleb informatsiooni anda, on väga tähtis, sellepärast et kui kasutatakse sellist tehnoloogiat, äh, kui seda soovitakse sisse viia, siis tuleb otse loomulikult ka erinevatel poliitilistel tasanditel dialoogi pidada, ehk et äh, tuleb informatsiooni anda siis äh, raamseadusandlus, mis puudutab äh, vee raamdirektiivi, kuidas seda kohandada, mida me võime komisjonilt oodata, samamoodi mida võime oodata komisjonilt kemikaalide osas. võib-olla ekspertidel on võimalik meile öelda, kas äkki saab ka ilma kemikaalideta hakkama, sest äh, kemikaalid tekitavad kodanikes loodusvärinaid, kodanikualgatusi on loodud võitlemaks frakkimise vastu ja härra Langeni partei on seal, kus puuriti võimul ja nemad küll ei leidnud, et see oleks väga tore olnud, et nii palju liitreid kemikaale maapinda pumbati. jah, härra Langeni parteist on väga palju linnapäid, ütleb härra Roil, mulle tundub, et Saksamaal me oleme enamuses. järgmine küsimus ja härra Kelly. suur tänu, esimees kildagaas võib tagada gaasitarnekindluse, kuid impordi osa maagaasis ilmselt tõuseb, mis tähendab ilmselt seda, kui te nii ütlete, et me selle kildagaasi puru, puurimise osas eriti optimistlikud ei ole Euroopas. teiseks, kui keskkonna või kulukaalutlustel Euroopas äh, ei kavatsete kildagaasi toota, kuidas see mõjub Euroopa ettevõtluse mm, konkurentsivõimele, tarnekindlusele ja kui me lükkame tagasi kildagaasi tootmise mõtte Euroopas, kas lükkame tagasi siis ka selle mõtte, et äh, äh, kildagaasi sisse importida Ameerika Ühendriigist, kes kasutavad samasuguseid meetmeid nagu meie? kolleeg Soonik. härra Soonik. suur tänu härra esimees. mul on küsimus äh, Euroopa Komisjoni äh, ENMi peadirektoraadi esindajale. Te ütlesite, et äh, te olete juba teinud mõningaid uuringuid seoses võimaliku uue seadusandlusega. millist seadusandlust te silmas peate? ja teine küsimus, kas Euroopa Komisjon rakendab samasugust menetlust ka nafta puurimisel Põhjamerel ja kas ka siis on, selles osas on tulemas uus seadusandlus ja kolmas küsimus, mul on jäänud mulje, et Euroopa Komisjon kasutab siin valikulist lähenemist keskkonnaküsimustes. mida te olete ära teinud äh, seoses äh, Nord Streami torujuhtmega? mitte midagi ei ole tehtud, kuigi Euroopa Parlament on oma resolutsiooni ometigi võtnud selle osas vastu, me ju nõudsime teilt, et te vii-, viiksite läbi keskkonnamõjude ja kahjude või pro-, analüüsi Läänemerele, eriti arvestades seda, et äh, see torujuhe läheb väga ohtlikest piir-, aladest läbi Läänemeres suur tänu, äh, härra Martšinikjevitš suur tänu, härra esimees. härra Howarth oli äärmiselt skeptiline Ühendriikide kildagaasituru suhtes, sellepärast et kildagaas on ometigi ju kogu energia ja gaasituru äh, revolutsiooni suisa läbi viinud Euro-, Ühendkuni-, Ühendriikides rõõmu tegid äh, mulle komisjoni esindajate sõnad, kui nad rääkisid võimalikust uuest seadusandlusest. ja kui ma vaatan praegu puurettevõtteid, äh, neid, kes äh, Euroopas otsivad kildagaasivarusid, nendel on sellest kindlasti kasu. härra Karabula jättis äh, teile kindlasti pildi sellest, et äh, Poolas äh, on kõik kontrolli all. ja kaks kuni viis aastat läheb meil ilmselt selleni, et me saame ähm, eur-, kilda tagasi tootma hakata ja me ei pea, et me kogume Euroopas piisavalt öö, Äh, andmeid ja ei pea Ameerika andmetele lootma. proua Revasi, kas te tahtsite midagi öelda või mis, mis te mulle siin näitasite? üks minut, palun. suur tänu. täna hommikul Envi komisjonis äh, rääkisime hüdraulilise frakkimise mõjudest äh, Prantsusmaal on võetud vastu seadusandlus, mida nimetatakse moratooriumi, moratooriumiks. ei, kodanike palvel keelustati hüdrauliline frakkimine teaduslikel kaalutlustel, kuivõrd see mõjutab joogivett, see mõjutab õhukvaliteeti, aga probleem on selles, et kas äh, on tulemas uusi tehnoloogiaid, mis äh, ei riku vee ja õhu kvaliteeti. probleem on ju Euroopa-ülene äh, meil probleem sellepärast, et meil on Euroopa määrustikus teatavad augud. mõjuanalüüs on küll gaasi osas meil olemas ja samas on meil siis veedirektiiv mis ei ole üldsegi nii piirav kui gaasi, gaasi tootmist puudutav direktiiv. mina paluksin komisjonilt, et kas nad mitte ei tahaks Euroopa seadusandlust äh, äh, kohandada selleks, et äh, kodanikku kaitsta. Poolas inimesed on ise otsustanud, kui nad otsustavad kildagaasi tootmist toetada, siis neil on õigus selleks, aga Euroopa peab neile tagama teatavad tervisegarantiid, keskkonnagarantiid ja see on Euroopa kodanike huvide äh,, saadikute kohustus. Äh, härra Šimanski. proua äh, Rivasi, kui ta oleks siin alguses ka kohal olnud ja härra Karabula ära kuulanud, teaks, milline on olukord praegu Poolas. härra Roil ütleb, et äh, Klaariga omavahel. ei, me ei hakka siin debatti pidama, meil on ainult kümme minutit aega. härra Langen, teile ma ei saa muidugi ei öelda tahtsin liha teha märkuse, et minu arvates on see praegu kuulamise äh, ärakasutamine, kui kolleeg tuleb siia teletiimi, ei esita mitte mingit küsimust, vaid lihtsalt mingi kommentaari kaob minema, see ei ole küll õige lähenemine. ja muide, vastupidiselt ka võiks seda asja vaadata, ütleb äh, härra Kroto, ka mina leian, et äh, ne, kõik need telemeeskonnad, kes siia tulevad, äh, siin peaks olema kõikidel samad õigused, kui te tulete siia oma teleshow'd äh, filmima, siis peaksid kõikidel see õigus olema. mulle pole keegi veel öelnud, et me oleme teleshow's, võib-olla minu käest ei küsitudki, ma isegi ei tea, kes see on, aga me ei hakka seda praegusel hetkel välja selgitama üritame nüüd rahulikult äh, selle aja ära kasutada, selle viimase küsimuse selgitame hiljem, kui selgub, et luba selle jaoks ei olnud, siis tuleb meil sellest veel kõva käega rääkida, nagu alati. nüüd kõigepealt komisjoni esindaja ja siis eksperdid saavad sõna selleks, et vastata mõnele nendest küsimustest, mis esitati, sest tõesti aega on väga-väga napilt. kes sooviks üldse vastata, te ei pea nüüd siin sõna võtma, sellepärast et äh, tegelikult meil aega ei olegi selleks, aga need kolleegid, kellel midagi veel südamel on, palun, võite selle nüüd meile kõigile välja öelda, palun um. So let me try to address ma üritaksin vastata paarile küsimusele, mis kuuluvad minu pädevusse äh, esimene nendest küsimustest puudutas neid erinevaid CO2 heitmete äh, koguseid, mida esitas professor Haurv ja mida esitasin mina ja veel mõned teised kõnelejad. meie äh, agentuur, siis Rahvusvaheline Energiaagentuur äh, kasutab siis andmeid, mille kohta ma juba alguses viitasin, et me, et Äh, kasutatakse perioodi kakskümmend aastat või sada aastat ja met-, metaaniheitmete seisukohalt on äh, ajaperiood oluline ja seetõttu meie kasutame siis seda sadat aastat, sellepärast et äh, seda on viimastes uuringutes soovitatud. professor Howard täiesti õigesti juhtis tähelepanu sellele, et teaduslikust aspektist ei ole võib-olla kõige õigem lähenemine Äh, sellepärast, et võib-olla lühema ajaperiood äh, peegeldab paremini metaani atmosfääris püsimise aega. ma tahaksin samas juhtida tähelepanu sellele, et kõik siin esitatud, esindatud riigid äh, annavad ÜRO-le aru oma kasvuhoonegaaside heitmete kohta ning ja need tuginevad siis ÜRO kliimamuutuste raampaneeli äh, andmetele. ja me anname siis äh, aru mitte ainult äh, kildagaasi tootmisega kaasnevatest metaaniheitmetest, vaid kõigist metaaniheitmetest. näiteks metaanist, heitmetest, mis on pärit põllumajandusest ja teistest allikatest niisiis nii palju sellest erinevusest arvudes ja teine erinevuse põhjus on see metaani hulk, mis äh, atmosfääri satub. Äh, siin kasutatakse teatud vahemikke ning äh, USA keskkonnaamet siis avaldas sellise näitaja, mis jääb selle vahemiku keskele. see näitaja mida nemad kasutavad, aga viitab kõige hullemale stsenaariumile siis, kui sellele, kui kogu metaan tõesti satub äh, selle hüdraulise fakkimise käigus äh, keskkond, keskkonda. meie ei ole seda kõige hullemat stsenaariumi kasutanud. meie oleme piirdunud selliste keskmiste heitkogustega ning kui kasutada parimaid kogemusi ja takistada siis metaani õhku pääsemist ja gaasi põlemist, siis, siis saab neid heitmeid vähendada. veel üks küsimus, millel ma võib-olla, millele ma võib-olla võiksin vastata, on kemikaalid, mida kasutatakse hüdraulilise frakkimise käigus Neid äh, erinevaid kemikaale on palju. Äh, neid võib jagada kahte liiki, polümeerid, äh, sellised, mida kasutatakse siis kemikaalidega veega frakkimise korral igasugused tselluloosi polümeerid näiteks ja need on väga sarnased nendele polümeeridele, mida kasutatakse toiduainetes. loomulikult äh, frakkimise käigus me ei kasuta äh, täpselt sama, samasuguseid polümeere nagu toiduainete tööstuses. ja veel üks asi, üks kemikaal, mida me kasutame, on biotsiidid ja neid kasutatakse ju ka mujal härra Hauov. aitäh. peatuksin natuke pikemalt erinevustel meie uurimuste ja te teiste uurimuste vahel. jah, erinevus on tõesti selles ajaperioodis mis puudutab nüüd mehaani me,, metaanilekke kohta käivaid arveid, siis meie tuginesime parimale olemasolevale infole ja kui vaadata, kui palju äh, metaani on tegelikult äh, õhku pääsenud, siis tegelikult äh, seda on tõesti vähem, kui Ameerika Keskkonnaamet väidab. meie arvud on siis viidud vastavusse ühe puuraugu kasutuseaga, nii et, et need meie leidsime, et seitse aastat on ühe puuraugu äh, keskmine kasutusiga. see on meie arvates üsna sobiv. sellepärast, et ei ole arva, mõistlik arvata näiteks, et ühte puuraugu võiks kasutada kuskil kolmkümmend aastat Äh, loomulikult me ei saa olla täielikult kindlad, sellepärast et tehnoloogia on väga uus ja ei tea veel ju täpselt, kui palju ühte või teist puurkaevu saab kasutada. ajaperioodi osas jällegi jah, ÜRO äh, kõneles alguses sajaaastasest perioodist, hiljem leidsid nad, et meil on siiski vaja mingit ühist võrdsus, võrdlusalust, et jääme ikkagi selle saja aasta juurde, aga samas tuleks rohkem tähelepanu pöörata ka kahekümnenda, kahekümne aasta perioodile ja ÜRO keskkonnaprogramm suvel avaldas raporti, kus rõhutati, et valitsused peaksid pöörama rohkem tähelepanu just nimelt sellistele äh, lühikest aega atmosfääris püsivatele kasvuhoonegaasidele, sellepärast et, sellepärast et need gaasid tekitavad palju probleeme ja me tõesti peame pöörama tähelepanu ka nendele lühiajalistele kliima soojenemise teooriatele, kui me tõesti tahame oma kliimat kaitsta nii et, et need aja, mõlemad ajaperioodid on olulised, me kaalusime mõlemad ja kui vaadata kõiki neid uuringuid, mis olemas on, siis meie oma on kooskõlas teistega, et kui vaadata äh, ajaperioodi, mis on väiksem kui viiskümmend aastat, siis äh, kildagaasi äh, on väga-väga negatiivne mõju kasvuhoonegaaside tekkele. suur tänu, tundub, et on tõesti arvude hindamises suured lehed sees, kas komisjon soovib vastata veel, palun? jah, mõlemad meist vist tahavad sõna saada, teen lühidalt omalt poolt, ähm, kaks küsimust puudutasid ühte ja sedasama teemat. nimelt meie käest küsiti, et kas me kasutame selektiivset lähenemist, et me oleme negatiivsemad olnud kildagaasi suhtes ja teisalt esiti siis küsimus, kas meil ei ole äh, mitte seadusandlikke äh, probleeme auke kildagaasi puhul. me kindlasti ei kasuta selektiivset lähenemist, keskkonnasead-, õigustik puudutab kõiki kütuse tootmise liike, sealhulgas kildagaasi, aga mitte ainult kildagaasi, ja liikmesriigid peavad tagama seda, et äh, energeetika tootmine vastab keskkonnanõuetele keskkonnamõju veedirektiiv, millele ka viidati, on need direktiivid, mis on aluseks põhjavee direktiiv ja REACH-i seadusandlus, millest ma rääkisin, on siis kogu meie hindamisprotsessi aluseks. nagu mõlemad komisjoni esindajad ütlesid, me oleme praegu infokogumisfaasis kildagaasi puhul, me äh, jäl-, jälgime seda, mis toimub tehnoloogiliselt äh, ja, ja selle info alusel, siis nende uuringute aluses, millest me mõlemad oleme rääkinud, hindame seda, et kas on midagi vaja Euroopa tasandil veel teha seadusandluse suunas või on õigustik praegu, mis meil on, piisav. ma tahaksin ähm, ka öelda, Äh, proua Kolarska-Bobinskale, et äh, te saite võib-olla härra Oettingenist, Oettingerist valesti aru, et see on järgmisel aastal kavas tal. ei, komisjon praegu küll tegeleb sellega, infot on äh, kolme voliniku vahel palju jagatud e-, e, Edegard, Potočnik ja tõesti siis ka Oettinger on koostööd teinud ja meie peegeldasime teile väga õi-, adekvaatselt praegu seda olukorda, kuhu me oleme jõudnud, me oleme konsultatsioonifaasis ja siis tuleme välja ettepanekutega, kui on põhjust ettepanekuid teha. ja nagu te teate, mõjuanalüüsi nõue suunab meid samuti ja me tõesti peame aru saama kõigepealt, mis toimub. ja kogu see jutt, mis täna siin pärastlõunal on räägitud, näitab seda, et järelevalvet ja korralikku seiret tuleb kindlasti teha. härra Kelly. jah praegused progneesi, prognoosid näitavad, et kõige paremal juhul äh, saaks kildagaasist rahuldada viis kuni kümme protsenti äh, energiavajadusest, tehke oma arvutused sellega seoses, kuid kui praegused gaasimaardlad on tühjad, äh, siis loomulikult tuleb kuskilt see lisa importida meie tarne, tarneallikate mitmekesisus on kõige olulisem, oluline on see ka gaasiturgude konkurentsi osas ja me muidugi tahame, et gaasiturgudel valitseks konkurents. ja härra Raineke veel. jah, ma vastaksin kahele küsimusele, mis esitati. küsimus number kaks, kas me võiksime teha koostööd ühtsete standardite väljatöötamiseks ma toetan, mitte ükski standard ei ole ideaalne, kõiki neid on võimalik parandada, ma olen sellega täiesti nõus. kildagaasi äh, frakkimisprotsess on muidugi teistsugune kui maagaasi frakkimisprotsess, me peame argumente võtma arvesse standardite äh, väljatöötamiseks. ja siis küsiti konkreetselt Saksamaa kohta äh, küsimus, isegi kaks nimelt, kas on võimalus äh, frakkida ilma kemikaale kasutamata äh, on Baselis äh, näiteks selline platvorm, kus on tehtud seda ilma kemikaalideta, need on geotermilised jaamad, platvormid. kas seda ka saab kasutada kildagaasi puhul, peab proovima ja siis küsiti, et kas on mingisugust eh, tehnoloogi-, teist tehnoloogiat, kus üldse ei ole vaja vedelikku kasutada. kui äh, mul oleks vastus, eh, siis ma enam ülikoolis vist äh, leiba ei teeniks äh, ja hoopis võtaksin patendi oma teadmistele aga loomulikult äh, me peaksime liikuma nii-öelda veepõhise frakkimise suunas, me peaksime keemiliste ainete äh, osakaalu pidevalt vähendama kasutatud vees ja nende äh, osakaalu siis. nüüd teine küsimus ettevõtete vahel peaks olema paremini toimuv dialoog ja nende dialoog kohalikega peaks olema parem. mina selle tööga küll otseselt ei tegele, aga nii palju, kui ma olen öö, kuulnud, siis ExxonMobil selles konkreetses piirkonnas on dialoogikanalid üles seadnud ja muuseas isegi Roheliste endine öö, avalike suhete juht on telgi- tõ,, tellitud selleks tööks. nii et kui probleeme on, siis tegelikult peaks olema võimalik kohalikega asi läbi rääkida ja tuleb läbi viia teste loomulikult nii palju, kui ma olen näinud äh, ja kuulnud, äh, ma muuseas Berliinis osalesin äh, Bundestagi ees samasugusel kuulamisel ja, ja ausalt öeldes mis et ka seal tuli selgelt välja, et kõike tuleb lihtsalt katsetada ja siis need, need tulemused on kõige paremad. suur tänu ja lõpetuseks veel Poola eesistujana saab sõna ma ei teadnud, et te soovite veel sõna saada, nii et palun. Teie kord Poola eesistujana. Hi uh,, my name is Mike Griffin. mina olen Mike Griffin, olen äh, hoopis Ameerika ühest ülikoolist äh, härra Howard nimelt viitas minule ühes, äh, ühel oma slaidil härra Roil, öeldi, et Poola nõu-, Poola eesistujana tahab midagi öelda. mis nüüd lahti on siis siin? ega igaüks siin ka sõna ei saa. kes on siin nõukogu eest kohal? mina. meiega on härra Griffin, kes on äh, akadeemik äh, ja asjaekspert, kellele härra Howard viitis ja viitas ja sellepärast ma arvan, et tõsimeelse arutelu mm, äh, huvides äh, peaks andma härra Griffinile võimaluse oma seisukohti väljendada Ja, es tut mir sehr leid. Also das tut mir sehr, sehr mul on väga-väga kahju, mul on väga kahju, aga me olime siia kutsunud külalised ja fraktsioonid otsustasid, kes kutsutakse ja need inimesed said sõnaõiguse. on suurepärane, et siin on veel üks ekspert kohal, see on tõesti väga hea ja ma saan aru, et kui teda tsiteerite, ta tunneb, et teda võib-olla õigesti tsiteeritud, et siis ta tahaks seda väärtimõistmist siin nüüd selgitada. mul on väga kahju, see on tõesti täiesti mitteaus olukord, aga reeglid on sellised, mul ei ole võimalust teile praegu sõna anda, ma lihtsalt paluksin, et võib-olla te saaksite selle kirja kirjutada ja mulle kirjalikult selle anda ja ma hoolitsen selle eest, et kõik kolleegid saavad selle informatsiooni selleks, et kui te ütlete, et mind siin valesti tsiteerisite, tõesti peaksite saama õiguse äh, õiglus uuesti jalule seada, kuid ma ei saa igal kuulamisel kõigile, kes tunnevad, et neid vääriti mõisteti sõnandusest, siis tulevad siia hordidena ettevõtete esindajad, kes kõik leiavad, et nendest on valesti aru saadud. ma luban teile, et kui te mulle soovite kirjalikult esitada äh, avalduse, siis ma olen nõus selle teistele kolleegidele edastama, see oleks võib-olla võimalus, kuidas seda ebameeldivat olukorda lahendada kompromissina hästi, siis suur tänu kõigile, suur tänu kõigile, kes olid siin kohal. ma leian, et tegemist oli väga pingelise, aga huvitava kuulamisega on näha, et meil on väga palju informatsiooni veel vaja, tegemist ei ole protsessi lõpuga. suur tänu ja paari minuti pärast alustame koordinaatorite koosolekuga